okay, good morning um.... tere hommikust. me peaksime vist alustama, sellepärast et äh, saalis on nüüdseks vist kohale jõudnud, saali on nüüdseks kohale jõudnud kõik ähm, olulised äh, isikud, äh, aga nagu ikka, kohtuvad siin need, kellega me oleme kohtunud varemgi nendel küsimustel omavahel kuskil korides juttu ajades, aga nüüd siis äh, päevakorrapunkt number kuus, äh, seadusandlike volituste delegeerimise ja komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes liikmesriikide läbiviidava kontrolli järelmeetmed. tegemist on äh, raportiga, mille eest vastutab õiguskomisjon ehk nemad öö, siis jälgivad delegeeritud õigusaktide rakendamist vastavalt Euroopa Liit Liidu aluslepingutele kakssada üheksateist ja kakssada kakskümmend ja see puudutab siis äh, suuniseid, mis antakse äh, selles küsimuses. nüüd komisjoni esimeeste konverentsi kogemus näitab seda, et erinevates komisjonides on sellele asjale lahene, lähenetud väga erinevalt Eh, siis selles mõttes, et kas parlamendil on õnnestunud eh, läbi suruda see, mida nad tahavad eh, delegeeritud õigusaktide puhul või on need kõik vormunud hoopis rakendusdokumentideks, kus parlamendi roll ei ole tagatud. majanduskomisjon, nagu ikka, on see komisjon on olnud, kellel on õnnestunud kõige rohkem oma tahtmine läbi suruda ja selles arvamuses, mida mina siis olen koostanud vastavalt kokkuleppe kohaselt, jääb see arvamus siis esimehe teha. räägin ma sellest, kuidas meie oleme asjale lähenenud ja täpsustan natukene täpsemalt seda, milline on kogemus olnud majanduskomisjoni jaoks Euroopa järelevalveasutuste puhul üks suurimaid probleeme on siin ette võetud nimelt komisjoni tegevuses läbipaistvuse tagamine, et komisjon oleks läbipaistev delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kalendri osas ja et nad peavad tagama selle, et parlamendil on piisavalt aega oma järelevalveõigust rakendada. sellepärast, et on teinekord olnud selliseid näiteid, kus see kalender on olnud väga tihe, näiteks õigusakt tuuakse välja vahetult enne puhkuste perioodi, parlamendil ei ole siis aega seda arutada, ei ei jõuta sellega täiskokku õigeaegselt ja siis lisaks sellele veel parlamendi puhkuste periood, mille puhul ma pean pidevat võitlust pida-, pidama äh, fraktsiooni, vabandust, komisjoni esimeeste konverentsil ja meie jaoks väga suur probleem, nimelt valimiste periood aastal kaks tuhat neliteist, kuigi ma olen juba hoiatanud komisjoni, et nad ei esitaks dokumente sellel ajal, sellepärast et komisjon ei istu siis ju koos, tundub mulle siiski, et see kalender, isegi kui me peaksime kokku tulema erakorralisel viisil, tuleb mõningad asjad kõrvale jätta. ma eeldan et samasugune olukord äh, on teistes komisjonides ja täiskogus, aga seda tuleb siis kõike veel kontrollida ja tuleb äh, paika saada see arusaam, et äh, sellel perioodil ei esitata tohutlikult dokumente. kuusteist muudatusettepanekut on esitatud, Antoliin on esitanud üheksa nendest, olles sotsialistide variraportöör ja olles ka äh, raportöör äh, selles küsimuses on ta ilmselt tehniliste standard, regulatiivsete tehniliste standardite nii-öelda äh, isa ja seega pole see mitte mingisugune äh, üllatus, et tema muudatusettepanekud lähevad täiesti õiges suunas ja on väga konkreetsed. on teisi muudatusettepanekuid, mille puhul enamuses võin ma nendega olla nõus. paari osas on mul mõningaid küsimusi ja enne kui ma annan sõna nendele, kes on muudatusettepanekuid esitanud, ma tahaksin välja tuua probleemid, mis minul on konkreetsete sõnastustega mõnede puhul nendest ja siis te saate mulle selgitada neid. Antolin, kõigepealt muudatusettepanek kolm, mis siis peaks parandama punkti kaks. ma saan täiesti aru seda, mida sa tahad öelda ja see, mis sa tahad öelda, on ilmselt ka õige, aga mida mina üritasin sellega öelda, oli see, et äh, me oleme kuulnud äh, eriti just esmalt äh, seda, et me ei ole piisavalt andnud suuniseid esimese tasandi tekstides ja ühesõnaga põhjenduspunktides ja nii edasi ja ei viidata mm, sellele mm, poliitikale, mida me tahame võtta aluseks, nii et võib-olla võiks võtta sinu muudatusettepaneku ja lisada siia midagi Äh, selle kohta, et meil peaks olema piisavalt, et me peaksime andma piisavaid poliitiliste valikute suuniseid. aga ma saan aru, mis sa tahad öelda, mis puudutab, et äh, see peaks rääkima oluliste osade reguleerimisest. aga midagi peaks ütlema ka ähm, äh, selgituste ja suuniste osas muudatusettepanek number seitse, Hans-Peeter Martin palub siin seda, et parlamendikomisjoni kõikidele liikmetele äh, teatatakse kirjalikult. ma arvan, et see ei ole mõistlik, sellepärast et meie liikmete äh, nimistu ju muutub kogu aeg ja, ja järelevalveasutustel ei ole äh, ilmselt seda andmebaasi, aga mõte kui selline on hea, ma arvan, et meie sekretäriaat peaks olema see, kes need kirjad edasi saadab. Kei on esitanud muudatusettepaneku number viis, kus liidetakse äh, raportöörile veel ra-, variraportöörid ja see on minu meelest täiesti õige, sellepärast et komisjon ja Euroopa järelevalveasutused peaksid teama, kes on variraportöörid. ja et äh, sekretäriaat peaks siis ähm, kõikidele liikmetele ise saatma edasi need ähm, kirjalikud teated. Hans-Peter Martin, teda pole kohal küll, aga muudatusettepanekus number üheksa tahaks ta välja võtta konkreetse viitme kahe kuu, äh, kahe kuu võrra, äh, viitel selle, et mida võiks kahe kuu korra võrra veel pikendada, ta tahab selle välja võtta, jah, see on võimalik, aga ma arvan, et siiski me tahaksime öelda, et see on liiga lühikese periood. Äh, et keeruliste teemade ja ulatuslike delegeeritud õigusaktide puhul oleks vaja pikemat kontrollperioodi ja sellest kahest kuust ei piisa Antolin, ma ei tea, kas see, mida sa ütled, muudatusettepanek kolmteist, kas see sõnastus on päris õige? siin võib-olla on keeleline probleem me peame ju millegi juurutama selleks perioodiks, mis ka toimiks. ja samamoodi muudatusettepanek viisteist, Antolin, ma ei tea, kas me tõesti tahame et nad tuleksid kogu aeg äh, selgitama kuulamisel iga väike, igat väiksemat sammu. Äh, see äh, valik neile võib jääma, aga kui nad peaksid iga asja hakkama selgitama, siis noh, kohtuksime me nendega võib-olla natukene liiga palju. nii et võib-olla peaks seda sõnastust muutma. ja siis ma esitasin oma esimeses tekstis äh, Äh, huvipoolte väljatoomise, sellepärast et nemad võivad mõjutada ka menetlust, see ei puuduta konkreetselt küll delegeeritud õigusakte, aga ma arvan, et see oleks äh, hea koht, kus sellest rääkida ja Sven on siia teinud ühe lisanduse, mis on minu meelest väga õige Äh, see on siis ametisse nimetamise osas, meil peaks olema piisavalt äh, ajaperiood, sellepärast et muidu äh, jäävad sinna kogu aeg ühed ja samad inimesed ja Sven täiesti õigesti on relvastanud nüüd ennast siis selleks, et astuda sellisele taktikale vastu. nii palju siis minu seisukohtadest muudatusettepanekute puhul, tän-, suur tänu kõigile, kes neid on esitanud, kui keegi soovib midagi selgitada, siis palun, Antoliin suur tänu, Sharon, nende märkuste eest. ma tahaksin äh, lühidalt äh, seletada, miks ma olen esitanud äh, just sellised muudatusettepanekud, ega nad tegelikult ei olegi muudatusettepanekud kui sellised, nad on pigem võib-olla soovitus, see, et minu eesmärgiks on siin kindlasti konsensusele jõuda nii et äh, mõned jah, võib-olla keelelised äh, probleemid siin on. ja ma olen täiesti veendunud, et raportöör räägib inglise keelt natukene paremini kui mina, nii et võtan äh, kuulda teie arvamuse. kõigepealt ma tahan aga öelda nii palju, et need regulatiivsed tehnilised standardid, mille me oleme seadnud esimese tasandi tekstide jaoks finantssektoris äh, Ähm, on äh, delegeeritud õigusaktide äh, eraldiseisev kategooria, nad on küll delegeeritud õigusaktid, äh, kuid ähm, nad on mitte päris sellised nagu kõik ülejäänud. ja eesmärgiks siis on eemalduda natukene sellisest seisukohast, et justkui regulatiivsed tehnilised standardid polegi delegeeritud õigusaktid. ei, nad seda kindlasti on, aga lihtsalt teist tüüpi. ja Euroopa järelevalveasutused on need, kes äh, nad äh, küll koostavad, aga äh, tegemist on siis erimenetlusega, kuid sellegipoolest on nad delegeeritud õigusaktid nagu ma ütlesin, on ka ju selliseid delegeeritud õigusakte, millel tehnilist kompakti ei ole, osa ei ole, vabandust, millega Euroopa järelevalveasutused ka tegelevad ja need peaksid kindlasti minema ka delegeeritud õigusaktide alla. see oli see aspekt, mida ma tahtsin selle, siin äh, kindlasti välja tuua. teiseks, mis puudutab neid olulisi osasid, äh, siin äh, ma üritan rõhutada seda, kui oluline on see, et meil oleks omavahel korralikult seota-, seotud see dokument konkreetse instrumendiga, olgu siis tegemist rakendusdokumendiga äh, äh, või regulatiivse dokumendiga. ja siin ma tahan ki-, kindlasti öelda, et tegemist on äh, oluliste osadega ja seadusandja peab nendele tähelepanu pöörama. ja seega seadusandja ei saa kanda üle vastutust nende elementide eest mitte kellelegi teisele. Neid olulisi osasid ei saa delegeerida mõnele teisele mehhanismile või üksusele ja seega ongi siin see lause Äh, näiteks Frontexi puhul sees väga selgelt, et ähm, äh, oluliste osade hulka kuuluvad põhiõiguste kaitsmine ja nii edasi ja nii edasi, nii et on terve rida olulisi osasid, mis on seadusandja ähm, ainupädevuses ja neid osasid kindlasti ei saa delegeerida. on veel teisi aspekte, mida võib äh, delegeerida Äh, regulatiivsed ja tehnilised standardid äh, või rakendusaktid või nii edasi, aga ma tahtsin keskenduda siin ainult seadusandja vastutusele. see on väga oluline osa seadusandja vastutusest ja see on loomulikult ka öö, äh, demokraatliku vastutuse lahutamatu osa nii et äh, ma tahaksin, et artikkel kakssada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust kehtiks siin. ja oluliste osade puhul on delegeeritud õigusaktid täiendavaks meetmeks, nii et see tuleb ka minu meelest selgeks öelda, selgelt välja öelda. nüüd paindlikkusmehhanismid ja minu meelest võiks äh, kasutada seda kriteeriumit, ähm, mille mina välja tõin, et kõik komisjonid vabandust, et keegi peaks vastutama selle eest, et olulised osad äh, tulevad nii ähm, sidusalt äh, arutelule kui võimalik äh, pädevas komisjonis ja selle eesmärgiks on tagada siis see, et äh, tegutsetakse järjepidevalt ja raportöör peaks võib-olla siis äh, vastutama siin seda rakendusprotsessi, rakendusprotsessi eest, sellepärast et raportöör teab asjast ilmselt kõige rohkem. Nad teavad kõige rohkem sellest, mis komisjonis on äh, mis on tehtud selles küsimuses ja ülejäänud asjad on kõik keelelised mugandused, mille ma pakuksin raportöörile välja äh, soovitustena. ma neid muudatusettepanekuid äh, kindlasti üksik, üksiksaadikuna siin ei esitaks ja kui võimalik, siis ma tahaksin, et raportöör võtab nad äh, kompromissi ja loodetavasti suudavad sellega olla nõus kõik saadikud. suur tänu, Antolin! ja ma olen täitsa veendunud, et me jõuame tekstini. Werner Langen! mul ei ole praegu siin õige dokument lahti, aga sa oled vist tõesti Rahvapartei vari või mitte? jah, ka mina sain alles täna hommikul teada, et ma olen variraportöör. aga tahaksin tänada Sharonit. Teie raportis on need põhilised punktid käsitletud. me eksperimenteerisime ju aasta alguses äh, sellega nägime, et delegeeritud õigusakte võidakse ähm, rakendada liiga lühiajaliselt ja komisjoni tollane selgitus, mille esitas proua Heidiga, et kogu komisjoni nimel, oli, et ähm, meil peab olema piisavalt, äh, piisavalt aega, et me peame olema rohkem kaasatud ja see on õige liikumissuund, aga küsimus on selles, kas see ka tegelikult õnnestub mitte ainult Econis, vaid kogu parlamendis, et neid delegeeritud õigusakte õigesti analüüsida. ja ma olen täiesti nõus Sharoniga selles, et esiteks peab ka seadusandja, parlament jälgima seda, et originaal õigusakti originaaltekstis oleks kõik need olulised punktid sees ja mitte alles teisestes õigusaktides teiseks, Sharon ütles seda juba, et läbipaistvus on väga oluline, on vaja täpselt teada, kuidas, milline on ajakava ja meil on tegelikult õigus saada läbipaistev ajakava. muidugi võib siin tekkida viivitusi, see on selge, aga üldiselt leian, et komisjoni esimehe ettepanek on väga heaks aluseks äh, mõistliku arvamuse koostamisel. ja mida ähm, pakkus äh, kolleeg Sanchez Percedo, äh, siis me ei ole seda seni teinud, aga ähm, kui see on mõistlik, siis muidugi toetame sotsiaaldemokraate kuid põhilise, põhiline alus on selles, mille pakkus välja Sharon. suur tänu, Werner ma arvan, et enamus, mida Antolin ütles äh, selleks ajaks, kui me oleme asjast läbi närinud, on öö, äh, sobiv meie jaoks. ma tahaksin ühte asja veel öelda, et Econil on üsna mitu öö, äh, kahepoolset kokkulepet nende käitumise kohta komisjoniga, mida ülejäänud parlamendil ei ole. ma nimelt olen mures, sellepärast et need kahepoolsed kokkulepped Äh, lähevad nüüd järsku mingisuguse üldise kokkuleppe alla, mis siis kuskilt äh, õigusasjade komisjonist äh, välja leiutatakse. ega see ka esimest korda ajaloos ei oleks nii, aga Sven, palun. põhimõtteliselt jääb mul üle öelda seda, et me tervitame seda arvamust. me arvame samuti, et kodan-, kolleegide muudatusettepanekud on vastuvõetavad ühes küsimuses ja seda sa ütlesid, seda te ütlesite ka ise oma avasõnades, et äh, kolleeg äh, Martini muudatusettepanek on problemaatiline, me saame tema seisukohast küll aru, aga me arvame, et muudatusettepanek äh, number viis Keis Winburnilt lahendab selle asja paremini ära, sihib sama eesmärki. Hans-Peter Martin täiesti õigustatult äh, tahab äh, tagada selle, et äh, komisjoni liikmed tahavad menetluskorraga olla kursis, aga see tuleb, võib taga, selle võib tagada ka nii, nagu selle on välja pakkunud proua Swinburne. ma arvan, et me oleme täiesti õigel teel ja ma ei näe küll praegu mitte mingisugust põhjust selle arvamuse vastu olla, aitäh. suur tänu, Kei Swinburne suur tänu. mul ka tegelikult eriti midagi lisada ei ole. minu meelest on ülioluline see, et kogu see menetlus mille alusel hakkavad regulatiivsed tehnilised standardid ja delegeeritud õigusaktid tegelikkuses välja nägema, vastaksid komisjonide seisukohtadele. minu muudatusettepanekud on äh, Äh, mitte väga olulised, ähm, see, millest rääkis äh, Sven ähm, ja muudatusettepanek number viis, ähm, peaks tagama selle, et see info jõuaks sekretäriaadi vahendusel liikmetele ja fraktsioonidele, aga üks küsimus on järjepidevus. me peaksime pärast valimi-, mõistma seda, et pärast valimisi on tulemas esimene faas äh, neid regulatiivseid tehnilisi standardeid, mis on juba praeguseks esitatud ja see töö jätkub ja me peame olema valmis reageerima kiiresti, kohe pärast valimisi, et kes vastutab mille eest ja luuakse delegeeritud õigusaktide jaoks ju uued variraportöörid, kui mõni variraportöör parlamenti ei saa, siis peab väga kiiresti fraktsioonides tegutsema, et see asi ei jääks kuhugi kõlkuma, vaid nimetatakse kiiresti variraportöör sellepärast et kui mõni äh, fraktsioon jääb variraportöörita, siis äh, hakkab see asi venima. aga tegemist on ju meie jaoks ka õppeprotsessiga ja me peame mõned menetlused kindlasti formaliseerima. mul oli väga hea meel selle kohtumise üle, mis me pidasime mõni nädal tagasi esmameeskonnaga kus nad rääkisid väga avatult järgmisest äh, konsultatsioonifaasist ja loodetavasti see nii ka läheb. meie oleme oma seisukohad neile nüüd öelnud ja loodetavasti nad teevad nii, nagu nad lubasid äh, ja vastavad äh, nendele soovitustele aga kuidagi peaks need kohtumised formaliseerima, need äh, suhted äh, ka kirja panema kuidagi, see, sellest oleks kasu meile, parlamendile ja tulevastele liikmetele. me peame tagama siis nii kiiresti kui võimalik järjepidevuse ja panema paika äh, menetluskorra, kuidas me suhtleme erinevate järelevalveasutustega ja seega ma olen väga rahul muudatusettepanekuga viisteist, et kui ESA-delt palutakse, tulevad nad meile aru andma, on mõned küsimused, mis on tõesti olulisemad kui teised ja, ja mulle meeldiks see, et nad teinekord saaksid siiski võimaluse enda tegevust selgitada ja võib-olla peaksime siis selle tõesti sõnastama nii, et kui komisjon seda, äh, siis äh, järelevalveasutus tuleb parlamendi ette aru andma. suur tänu, kas keegi äh, soovib veel sõna? kui ei, siis suur tänu nende seisukohavõttude eest ja Kei, sa vist ütlesid ära selle, mida ma oleksin ka öelnud viieteistkümnenda muudatusettepanekute ees, jah, et nad peavad meie ette tulema, kui me neid, seda palume, kui me seda tahame, aga mitte ei pea tulema iga kord, sellepärast et teinekord me oleme infoga juba kursis ja ega meil aega ka nii palju ei ole. järjepidevus, no see sellel on teatavad piirangud, kui palju mina saan tuleva komisjoni koordineeri-, koordinaatoritele öelda, mis nad peaksid tegema. aga teil on vist veel meeles üks esimesi koordinaatorite kohtumisi selle mandaadi ajal. me rääkisime teise tasandi küsimustest Solvency kahe osas ja Peeter Skinner oli veel siin ja ütles, et seal, kus meeskond on juba paigas ja on äh, uuesti parlamendis, jätkab aga ilmselt äh, on kindlasti selliseid juhtumeid ka tulemas, kus mõni raportööride meeskonnast langeb ära. ja äh, see kindlasti peab olema meil arutelul. me võime seda mainida, aga kas õigusasjade komisjon peab seda sobivaks kohaks nemad lähenevad sellele institutsionaal, institutsioonide vahelisest vaatenurgast, mitte ainult meie vaatenurgast. aga kuidagi me võiksime selle siia sisse panna. nii et ma loodan siis äh, varsti kompromissmuudatusettepanekud esitada ja need kindlasti äh, äh, katavad enamuse nendest muudatusettepanekutest sellisel kujul, nagu nad on praegu esitatud või kui nad kattuvad, siis ma panen nad kokku omavahel. nii, suurt tänu, nii palju siis sellest. ma olen punkti number seitse edasi lükanud. see oli jällegi minu arvamus, mitte finantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamise äh, küsimust. nagu teate, äh, esialgne arvamuse eelnõu on juba esitatud, aga küsimus on see, et kuidas see kõik panna õigesse formaati. aga õigusasjade komisjon on oma raporti kuupäeva edasi lükanud, nii et äh, me kasutame seda äh, juhust ära selleks, et natukene rohkem selle raporti kallal toimetada aga nüüd jõuame me siis Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi läbivaatamise juurde, kaheksas päevakorrapunkt. raportöör siin on Sven Kiigold ja sõna on teil um,. Vielleicht uh, können wir kurz noch klären. võib-olla saame kõigepealt äh, täpsustada, meil on äh, veel, me oleme ajaga vist veidi ees, mõned vararaportöörid ei ole siin. ma ei tea, kas on teada, kas nad tulevad kas äh, või võib-olla ootame veel viis minutit, kuni Wolf äh, siia jõuab või mida teie arvate, esimees? ma arvan, et me peaksime seda siiski koos arutama. I don't mind delaying. mul ei ole midagi selle vastu, et natuke oodata. ajakava oli tegelikult, äh, järgi pidi see algama üheksa kakskümmend viis kuulsin just, et viie minuti pärast peaks ta siia jõudma. nii et ootame siis viis minutit. okei okay. Uh, so we'll, we'll wait. I, I, I agree with you that it's better if we're, if we're, if we're all here. So. ma olen nõus, et parem on, kui me kõik siin oleme, nii et siis viis minutit ootame. Sven, I think we'll have to start. We'll... Sven, ma kardan, et me peame alustama. nii et assistendid peavad siis äh, kõik olulise üles märkima ja edastama. Also ganz äh, als Einführung dieser Diskussion. arutelu sissejuhatuseks siis äh, tahaksin kõigepealt öelda, et minu meelest see arutelu finantsjärelevalve üle äh, selle, seda oleme pidanud juba meie ametiaja algusest, me oleme siin juba algusest peale suurte enamustega tegelenud selle teemaga ja küsimus ei olnud mitte selles, et oleks olnud väga erinevaid seisukohti parlamendis, vähemalt suures enamuses, vaid probleemiks oli see, et meil oli väga suured arutelud nõukoguga selles suhtes, kui kaugele peaksid minema ühtse finantsturu järelevalve pädevused, õigused? meil oli Jacques de la Rosieri raport, mille äh, komisjoni äh, siis võttis üle oma eelnõusse, siis läks see edasi nõukogusse ja nõukogule see äh, ettepanek sugugi ei meeldinud, jõuti kompromissini, mis mõnes mõttes osutus äh, vastuvõetavaks, kuid mõnes punktis äh, on küsitav ja minu meelest on oluline, et me seda arutame ja anname ka oma arvamuse, panuse nendesse töödesse, mida, mis praegu käivad. lihtsalt sellepärast et äh, nüüd on ühtne pangajärelevalveasutus Eurotsooni riikidele ja sellest tekivad muidugi teatud küsimused, mis puudutab ülejäänud Euroopa finantsjärelevalve süsteemi. me kuulsime eile, ähm, kui kaugele nüüd tööd ESSM-is ähm, käsiraamatu mm, väljatöötamisel. ja me peame siin mõtlema ka võimalike pingetele, mis, mis võivad sellega seoses tekkida. näeme rohkem, et üha rohkemates riikides üle kogu maailmas liigutakse niinimetatud Twin Peak mudeli poole finantsjärelevalves, see tähendab, et on pangad ja ja kindlustused, mis on siis äh, finantsjärelevalve, teiselt poolt on siis turujärelevalveasutused, mis keskenduvad rohkem kasu- või tarbijate huvidele ja turgude efektiivsusele. ja see Twin Peaksi küsimus äh,, seda meil seni veel ei ole üles kerkinud. ja ühtse järelevalvemehhanismi puhul on äh, on äh, ka see, et me ei ole seal ühtseid äh, regulatsioone, mis puudutab pank, pankasid. veel üks oluline küsimus on kogu see Meroni debatt. me peaksime siin väga hoolikalt järgima, et mis puudutab äh, siis seda short selling ut, mida otsustab Euroopa Kohus see kohtulahend on ju väga huvitav, sest Meroni juhus ähm, piirab oluliselt seda, mida me saame järelevalveasutustele lubada seadusandluses. nõukogu ei võtnud ju piisavalt arvesse seda juhtumit, ka meie ei olnud päris ühel nõul, aga kui me nüüd saame selle kohta veel selgituse, täpsustuse, mis on ka demokraatlik demokraatia suhtes äh, äh, sõbralikum, siis äh, me peame seda arvesse võtma, aga komisjon peab seda arvesse võtma. järgmine küsimus, mis tekib minu meelest, on kuidas on lood järelevalveasutuste hindamisega? millele tuleb keskenduda, mis on põhilised tulemused? kui vaadata õiglaselt kogu äh, seda süsteemi. ma arvan, et paljudes äh, valdkondades on tehtud väga head äh, tööd järelevalveasutuste poolt. üks näide on see, et üha rohkem hääletatakse. see on, see on väga hea näitaja, et ei püüta lihtsalt leida väiksemaid ühist nime, nimetajat ja me näeme ka, et Euroopa järelevalveasutused on, Euroopa järelevalveasutus on julgenud teha ka otsuseid, mis võib-olla kõigile ei meeldi. näiteks äh, mõelgem stressitestide arutelule ja oma kapitali, äh, oma kapitali parandamisele edasi, äh, kui vaadata neid erinevaid ülesandeid, mis meie seadusandjana äh, oleme andnud äh, kolmele makrotasandi usaldusjärelevalve asutusele, siis need ülesanded ja need volitused, need ei ole praktiliselt kunagi kasutatud. ja ma arvan, et selles suhtes peame me ka seisukoha võtma, kas see tähendab siis, et meil ei olnudki mingit kriisi meil oli kriisi sekkumise võimalused järelevalveasutustel ja nad ei kasutanud neid. see kuulus äh, artikkel kaheksateist. ja on ka küsimus, kas on rikutud Euroopa õigust, kas tõepoolest kogu Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis, kas seal on järgitud finantsjärelevalve reegleid, ma, ma kahtlen selles, aga sellest hoolimata ei ole olnud juhtumeid, et Euroopa Järelevalveasutus oleks kutsunud korrale neid äh, liikmesriike. ja sama kehtib ka äh, siduva konflikti lahenduse kohta ka seda ei kasutatud. see ei tähenda, et see ei tu-, mulle ei tundu eriti äh, usutav, et, et järelevalveasutustel ei ol-, ei oleks olnud vaja seda teha. ja delegeeritud õigusaktide mm, puhul see toimib, vahel tekib küll viivitusi ja see on seotud liiga väheste ressurssidega, aga igal juhul tahan öelda, et isegi need volitused, mida, mis me tollal andsime, neid ei kasutatud täiel määral. ja sellest äh, peaksime tegema omad järeldused, ma arvan, et üks neist järeldustest võiks olla, et äh, need järelevalveasutused on endiselt liialt äh, valitsuste põhised, seal on liiga palju osalisi, kes võivad panna veto. ja et äh, töötajad on liialt kuulekad ja paljusid teemasid isegi ei, ei tõstatata, sest äh, arvatakse juba ette, et sellist, selline sekkumine ei ole soovitav. ma äh, reisisin mitmete nädalasutuste juurde, rääkisin nende töötajatega ja see on teada, kõigil järelevalveasutustel on väga oluline saada, äh, saada juurdepääs infole ja andmetele kõigi liikmesriikide kohta. me andsime SA-dele üsna suured volitused, nad, nad võivad nõuda neid andmeid ja liikmesriigid peavad need neile edastama, kuid probleem on selles, et et sellised päring, selle päringu esitamise õigust kasutatakse väga vähe ja selle ilmselt on selle põhjuseks see, et juhatajate nõukogu ei soovi, et selliseid päringuid esitataks. nii et äh, meil on siin probleeme, et, et me oleme järelevalveasutustele andnud õigused, mida nad ei julge kasutada, sest nad eeldavad, et, äh, et nende juht organites nad ei saavuta selleks enamust ja see tähendab, et väga olulistes valdkondades ei ole järelevalveasutused piisavalt aktiivsed, mis viib selleni, et toimub siseturu killustumine. mis toob kaasa suure ohu, et need äh, olulised tendentsid nagu näiteks äh, taasriigistamine finantsturul, et äh, see, see võimaldab selliseid arenguid. samuti, mis puudutab äh, ressursse, me oleme siin ka mit-, mitmeid kordi ka võtnud oma seisukoha, mis puudutab oma eelarvet viimases raportis eelarve kohta oli seda uuesti käsitletud ja lõpetuseks ma rääkisin makrotasandi usaldatavuse järelevalveasutustest, aga või õigupoolest ma rääkisin ma-, mikrotasandi järelevalveasutustes, aga teiselt poolt on ka makrotasandi järelevalveasutused ja seal me näeme väga äh, väga sarnaseid arenguid, SEB ei ole kõige armastatum asutus äh, ja maksutasand järele on väga oluline, kuid seal on finantsturgude puhul tehtud palju vähem edusamme kui mikrotasandi järelevalve puhul. on selline äh, kaldus, et väik-, väiksematele turuosalistele äh, neid reguleeritakse äh, väga detailselt. aga sama, suuremad teevad nagu anti, antitsükliline mm, majandamine ja ähm, raamatupidamispuhvrid ja nii edasi, nendega tegeletakse liiga vähe. ESB on, ähm, on siiski võtnud ka väga olulisi seisukohti, mida seadusandjad on veel äh, ka täiendanud äh, me kuulsime ka eile härra Draagilt, et äh, on vaja sümmeetrilisi reegleid, mis puudutab äh, finantsturgude volatiilsuse tasakaalustamist, puhverdamist. on ka vaja rangemaid reegleid, mis puudutab äh, valuuta või välisvaluutat ja nii edasi ja nii edasi. kuid paraku ei võetud neid ettepanekuid alati väga hästi vastu. komisjon küll kaasas neid, aga peab ütlema, et seadusandlikus protsessis neid ei arvestatud piisavalt. ma arvan, et ESV puhul pea, peame tegelema selle küsimusega, kuidas seda makrotasandi järelevalvet, kuidas seda tugevdada, mis on olulisem kui mikrotasand tihtipeale ja kuidas ka seadusandluses anda sellele suurem roll äh, et ja et, et nad toeksid sellesse protsessi, et nad osaleksid selles protsessis rohkem. Need on siis minu põhilised mõtted ja ootan huviga, mis on teie arvamus. ja ma loodan, et me ka saame parlamendi poolt esitada oma seisukoha, et osaleda selles protsessis ja oluline on, et me kõneleksime siin ühel häälel. suur tänu! Uh, the... suur tänu, pöördun nüüd var-, variraportööride poole. Astrid, kas soovid sõna? You wouldn't have waited for me. Te mind küll ei oleks hakanud ära ootama, aga tõepoolest, ma soovin sõna, proua esinaine. tänan äh, raportööri härra Kiigoldi. mina ei äh, saanud võimalust reisida nendesse kohtadesse, et nende kolme asutuse juhtidega kohtuda, kuid äh, me peame tegema kõike äh, selleks, et nendes küsimustes siiski seisukohale jõuda, kõikides nendes küsimustes, mida siin puudutati. nüüd, kui räägime härra Kiigoldi raportist, siis siin on veel palju lahtisi küsimusi ja need on pigem praktilised küsimused, mis lahtised on. tegemist on algatusraportiga, mis äh, siis äh, puudutab Euroopa äh, ühist järelevalvesüsteemi ja need kolm järelevalveasutust, kui need loodi, siis äh, nähti ette ka ülevaatamisklausel, mis nägi ette, et Euroopa Komisjon äh, äh, koostab äh, jaanuarist kaks tuhat neliteist vahearuande nende toimimise kohta. majandus- ja rahandusasjade komisjon osutas, otsustas siis ennetada Äh, seda komisjoni raportit äh, algatusraportiga. ja pean ütlema, et ma olin alguses veidi skeptiliselt meelestatud. ja on tegemist ka veidi ähm, delikaatse küsimusega, kuna parlament äh, ise palus äh, ühel konsulteerimisfirmale koostada aruande nende asutuste toimimise kohta ja kui ma õigesti aru sain, siis oktoobris peaks see raport ka avalikustatama. kui me nüüd ära ei taha oodata Euroopa Komisjoni raportit äh, ära, siis peaksime vähemalt ära ootama sellesama raporti, mille parlament ise tellis ma küll ei tea, mis, mis hinnaga, enne kui enda seisukohaga välja tuleme. me ei peaks end äh, naeruväärses valguses näitama. me ei ole kunagi nii tugevad kui siis, kui me koostame seadusi äh, äh, põhjalikult ning süvenema üksikasjadesse ning ajame taga täpsust. nii et me ei peaks laskma end kõrvale juhtida mingitest ebarealistlikest ettepanekutest ja oraatorlikest võtetest. ja nüüd paar üksikasjalikumat märkust. nüüd, kui kui me räägime nendest kolmest järelevalveasutusest, meil on, me hakkame nüüd, räägime nüüd äh, ühtse järelevalvesüsteemi rakendamisest ja me ei peaks kindlasti kahtluse alla seadma äh, seda, mis on meie enda nõusolekul äh, aset leidnud ja seda, et Eh, näiteks Euroopa Keskpanga tegevusel on eh, vägagi märkimisväärsed, eh, märkimisväärne mõju näiteks Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse toimimisele. minu arust meie roll on parandada seda süsteemi seal, kus see on vajalik ja teiseks siin on äh, põhimõttelised äh, erinevused kindlustus- ning pangandussektori järelevalve teostamisel. et kolm järelevalveasutust Euroopa Liidus, neil äh, on siis sektorile spetsiifiline lähenemine vastavalt selle sektorile, mille osas järelevalvet teostatakse ja, aga samas see toimimispõhimõte peaks nendel asutustel kõigil olema ühine, see, kuidas hääletused toimuvad, kuidas otsuseid langetatakse ja ma arvan, et, et me ei ole mõistlik erinevaid reegleid välja tuua nii et äh, iga järelevalveasutus võtab arvesse just enda sektori spetsiifikat ja kolmas märkus minu poolt, äh, me äh, soodustame lihtsustamist kõigil juhtudel, kui see on võimalik, kuid praegu tundub mulle, et me liigume vastupidises suunas. minu sooviks on samuti erinevate järelevalveasutuse juhtidega kohtuda, kuid ma leian, et ähm, kui me räägime probleemidest, mis äh, on küll otsustava tähtsusega, aga mitte ideoloogilised, siis me peaksime leidma mingi ühise aluse et äh, parandada seda süsteemi et muuta see järelevalvesüsteem tõhusamaks ja tõepoolest euroopalikuks. nii et äh, selles vaimus ma hea meelega olen nõus äh, koostööd tegema enda fraktsiooni variraportööriga, raportöörina, aitäh! aitäh, Antonin, palun! Eh, aitäh! meie panus äh, sellele äh, vahearuandele on äh, selles, et me vaatame, kuidas need asutused on oma tööga hakkama saanud ja kuidas on vastatud sellele nii-öelda küsimustikule, mis on erinevates määrustikes ette nähtud. nii et see on see miinimum, millest me peaksime lähtuma, kuid on veel terve rida teisi elemente, mida me samuti peaksime arvesse võtma Euroopa finantsjärelevalve süsteemi puhul, see on uus süsteem ja on ka uusi elemente, samuti peame arvestama eelarve ja ressursside küsimust, mis nende asutuste käsutuses on, kuidas eh, juhtimist finantssektoris eh, parandada, me võtame vastu palju määrusi, aga Euroopa järelevalveasutused äh, peaksid äh, siin ka tõsiseltvõetava panuse andma. kui räägime määrustest, siis on tõesti mõistlik koostada teatud tehnilise konsultatsiooni dokument, äh, võib-olla koostada ka küsimustiku, võib-olla raportöör saaks selle koostada, millest siis võiksime edastada erinevatele järelevalveasutustele ja see muudaks meie töö ka lihtsamaks. kui nüüd räägime aga määrustest, siis peaksime ka neid kaaluma. hiljuti oli meil tegemist Küprose kriisiga ja Euroopa pangandus ähm, järelevalveasutus ei mänginud seal üldse erilist äh, rolli ja milliseid järeldusi siis teha sellest äh, tulevikuks? ei olnud äh, mitte mingisugust äh, tegevust näha nende asutuste poolt ja kuidas ka stressitesti, testi usaldusväärsust äh, suurendada. kui me nüüd räägime ühtsest järelevalvesüsteemist, siis ka see on oluline teema kuidas äh, on äh, võimalik tegutseda sellistel juhtudel, kui amet on äh, üldse järelevalvemehhanismi osaks ja kuidas hinnata varasid, kui seda hindamist viivad läbi need ühtse järelevalvemehhanismi asutused, kas Euroopa Pangandus järelevalveasutusel on siin mingi roll, me peame kindlasti tagama siin täieliku läbipaistvuse, nii et siin on terve rida praktilisi elemente, mis on vägagi tähtsad, kui räägime eelarvest. ja sõltumatusest finantsvaldkonnas, juhtimisest. nii et äh, siin me peaksime samuti tegema jõupingutusi et äh, hinnata seda, kui palju on edasi liigutud ja samuti teatud motivaatorid äh, tuleviku seisukohast peaksime vaatama, kas äh, järelevalveasutuste volitused, kas neid peaks kas nad peaksid äh, tegutsema agentuuridena või millisel, millisel viisil? nii et äh, majandus- ja rahandusvaldkonna juhtimine samuti äh, makrojärelevalve küsimused. praegu on tegemist meil teatud üleminekuperioodiga, kus keskpank vaatab makrotasandi usaldatavus äh, järelevalve küsimuste üle. ja kui me majanduse juhtimise osas edusamme teeme, siis peame vaatama ka seda, kuidas see süsteem lõplikult äh, peaks äh, välja kujunema. nii et konstruktiivses vaimus peaksime võib-olla mingitele konkreetsetele küsimustele keskenduma ja siis neid ka tulevikus analüüsima, sest me ju kõik soovime seda süsteemi tugevdada. Äh, jah, suur tänu kõigepealt, vabandust, et ma natuke hilinesin. ma arvan, et on mõistlik need kolm järelevalveasutust äh, nende tegevust kontrollida ja seda tehes peame me keskenduma kahele asjale. esiteks, mis oli meie eesmärgiks siis, kui me tookord nad asutasime ja teiseks, mis on vahepeal muutunud nende eesmärkide suhtes. mulle tundub, et tollal, võttes arvesse ülemaailmset äh, finantskriisi, leidsime, et nende asutuste eesmärgiks on, et siseturg toimiks ja need taasriigistamise tendentsid, mida me juba tollal nägime, et need ei laieneks, vaid ähm, need äh, tõrjutaks tagasi. ja kui ma nüüd vaatan neid kolme järelevalveasutust, äh, seda arvesse võttes, siis äh, mm, on siin väga erinev pilt, sellepärast et meie algsed eesmärgid, neid ei toetanud äh, nõukogu algselt äh, täielikult. me tahtsime selliseid järelevalveasutusi, millel oleks võimalus pangandus- ja äh, kindlustussektorit, nendele tõesti järelevalvet teostada, mitte et tegemist oleks lihtsalt koordineerimiskeskusega. ja vahepeal on siis äh, Euroopa Keskpangas äh, moodustatud selline keskne järelevalveasutus ja see on muidugi neid arenguid takistanud. et äh, mina ütleksin lõppkokkuvõttes, et EBA Euroopa Pangandusjärelevalve ei ole mitte sellise profiiliga, nagu me algselt soovisime. ja selle põhjuseks on osaliselt see, et nüüd on olemas ka Keskpanga juures SM, aga põhjuseks on ka see, et et äh, alguses äh, reageeriti veidi halvasti, et need stressitestid, mis läbi viidi, nende tulemus ei olnud päris selline, nagu me soovisime. ja äh, hin-, oli finantsasutusi, mida hinnati jätkusuutlikuks, aga selgus, et nad on tegelikult makse võetud, nii et see oli natukene, sellega läks natuke halvasti. Euroopa funktsioon Äh, täidab oma funktsiooni, mis oli talle ette nähtud üsna hästi, kuigi ma pean ütlema, et ka tal on raskusi ähm, äh, raskusi olla tõeline autoriteet, mis puudutab Solvency kaks küsimusi. kolmas järelevalveasutus ESNA on minu meelest neist kolmest kõige tugevam ja on tõepoolest äh, saanud üha suurema kaalu ja temast on saanud tõesti ka omamoodi poliitiline äh, osapool. siis võib tekkida küsimus, kas, äh, kas ta võib-olla ei püüa oma pädevusi liialt laiendada, kui ma mõtlen Emiri määrusele ja arutelule, mis meil oli aasta alguses selles küsimuses, siis näib mulle, et ESMA on äh, kohati läinud äh, nii kaugele, et äh, et püüdis äh, isegi muuta neid meetmeid, mis olid ette nähtud seadusandluses, nii et selleks, sellega läks ta minu meelest veidi liiga kaugele. vaadates tulevikku, siis peame andma oma panuse, et EBA ajaks täielikult äh, töövõimeliseks SSM-i kõrval, et ei tekiks lõhenemist Euroopa Liidus ja, ja euroalas ja et juba saaks oma järelevalvefunktsiooni tõesti täita. ja juba peaks minu meelest ka analoogselt muutuma järelevalveasutuseks kindlustussektori üle, nii et ta ei oleks mitte ainult koordineerimisasutus, vaid ta pädevused oleksid veel laiemad. kuidas kõike seda täpselt teostada ja kas meil on vastavad eelarvevahendid, seda näitab tulevik. see on kindlasti küsimus, mis veel tekib, mis tuleb lahendada, aga oluline on see, et me hoolitseksime selle eest, et nende kolme järelevalveasutuse äh, edasises arengus kasutaksime samasuguseid mõõdupuid ja et neist asutustest ei saaks lihtsalt asutusi nende, nende erinevad, väga erinevate valdkondade jaoks, mis arenevad täiesti erinevalt. ja minu meelest on makrotasandi makrotasand väga äh, oluline ja see ei ole piisavalt arenenud äh, järelevalveasutuste äh, puhul, nii et siin peaks rohkem mõtlema selle üle, kuidas need asutused saaksid üksteist toetada oma töös, aitäh. aitäh, Kei, palun. Thank you um,. I think there are two issues. aitäh, mulle tundub, et siin on kaks teemat, mida ka mina sooviksin puudutada arvestades seda, et Sven tõstatas nende juriidiliste piirangute teema, mis on suurem teema, siis lisaks sellele ma tooksin välja veel mõned teemad ja ka praktilised teemad, mis meil on endale ette tulnud äh, parlamendiliikmetena koostöös nende kolme järelevalveasutusega. ja kindlasti on hea, kui meie enda seisukoha formuleerime enne seda, kui komisjon enda aruande koostab. Ühendkuningriigi kohtu lahend, mis puudutab short selling ut, me peame ära ootama selle lõpliku kohtuotsuse, mis tuleb arvatavasti novembrikuus ja siin on mitmeid erinevaid äh, tõlgendusi praegu, kuid äh, kui äh, nüüd tõepoolest kohtulahend tuleb sellise sisuga, siis tähendab see seda, et ühtse turu põhjendusel ei saa riikide kohtute öö, otsustele, ülimuslikku otsust öö, koostada. nii et äh, ma arvan, et Sven on ise ka väga teadlik äh, ka enda liikmesriike puudutavate äh, küsimuste lahendamisel, et me ei räägi siin mitte kuulekusest, vaid pigem väga tugevast juriidilisest alusest ja kindlasti me ei taha seda, et järelevalveasutuse, asutuste otsuseid hakataks kuidagi kahtluse alla seadma kas riikide, liikmesriikide kohtutes või siis Euroopa kohtus äh, et äh, me teame, et finantsteenuste ettevõtetel on äh, terve rida häid tugevaid äh, advokaate, kuid me peaksime tagama selle, et see õiguslik alus oleks piisavalt tugev. ja nüüd tuleksin nende praktiliste küsimuste juurde. minu kogemus järelevalveasutustega, just nende teemadega, mille ma ise praegu töötan, üks puudutab siis seda eksperdi eksperthinnangut või teadmisi, mida kasutatakse ja kui kasutame siin ühtset äh, käsiraamatut, siis äh, kindlasti see aitaks äh, sellist teadmiste baasi välja kujundada, näiteks MIFID-i puhul meie pakkusime välja tekstis seda, et oleksid tehnilised rühmad just esmaga kus siis saaks tehnilised, neid seisukohti tehnilisel tasandil välja kuju-, kujundada ja et oleks siis need tehnilised teadmised ka olemas, näiteks MIFID-i puhul äh, siin on väga palju tegemist nende kauplemisalgoritmide ja väga tehniliste küsimustega äh,, see on teave, mis ei ole tegelikult kättesaadav ka paljudele riikide järelevalveasutustele, nii et äh, regulatiivsete tehniliste standardite väljatöötamisel oleks meil äh, vaja siis äh, sellist tehnilist põhja. et seetõttu peaksime välja töötama sellise aluse, mille põhjal on võimalik ka väljastpoolt ekspertteadmisi kaasata nüüd äh, mõjuhinnangute küsimus on äh, keeruline olnud. Emiri puhul me tõime välja selged äh, nõuded, et koostatakse välja kulude analüüs ning, ning ähm, mõjuhinnang esmapoolt ja regulatiivsed tehniliste standardite puhul kindlasti on meil vaja ka numbreid paljudel juhtudel äh, on äh, nendes äh, mõjuhinnangutes olnud küll palju argumente, kuid kui tööstuse esindajad minu juurde tulevad, siis mul on vaja selgeid arve, fakte, mitte niivõrd ähm, argumente või põhjendusi. näiteks tuletisinstrumentide teema Äh, börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide äh, puhul äh, mõjuhinnang tõi mulle välja kaks varianti, üks oli siis aruandluse kuupäeva edasiviimine, teine oli seda mitte edasi lükata. ja siis teine variant ütles veel, et jäl-, et säilitame praeguse olukorra status quo ja see ei ütle mulle mitte midagi äh, tõendite või faktide kohta, mis viitaksid edasilükkamisele või mitte, nii et seetõttu olen veidi segaduses, kuidas äh, täpselt neid mõjuhinnanguid peaks äh, koostama, nii et need peaksid olema palju kvaliteetsemad ja tõenditel rajanevad. nüüd tulen veel ühe teema juurde, mida Sven ka puudutas, need on need sidusrühmad paljudel järelevalveasutustel on terve rida sidusrühmi. Euroopa Liidus äh, on meil vägagi mitmekesiste sektoritega, näiteks pangandussektor on väga mitmekesine, meil on äh, suured väikesed äh, riigi erapangad ja seetõttu me peaksime tagama selle, et kõikide seisukohti võetakse ka arvesse mitte ainult ühe osa omi, nii et kui ainult väike osa inimesi on hõlmatud sidusrühmade, esindusrühmadesse, siis eh, on väga raske tagada seda, et kõikide seisukohad saaksid võrdselt kajastatud. ESMA puhul on veelgi mitmekesisema te sektoriga tegemist, eh, nii et ostmis, ostu-müügi pool ja nii edasi nii et me peaksime leidma mingi meetodi, kuidas oleks võimalik seda ka kajastada, nii et kolmkümmend inimest kindlasti meie turgude mitmekesisust ei peegelda, nii et me peaksime ka need CESA paneelide eeskuju võib-olla järgima, kus konkreetsed rühmad tegelevad konkreetsete teemadega ja siis raporteeritakse sidusrühma esindajatele tulemustest, et oleks meil tasakaalustatud ning õiglasel viisil kõik arvamused kajastatud. peaksime vaatama ka seda, kuidas need sidusrühmad toimivad. tundub veider, et äh, sidusrühmade liikmed, neil ei ole võimalik äh, äh, nende dokumentide sisu edastada või siis ka ekspertide arvamusi küsida dokumentide sisu kohta et tundub, et siin ei, siis on tegemist ainult eh, isikliku arvamusega, et nad ei ole sugugi esinduslikud enda sektori või organisatsiooni arvamuse eh, suhtes. nii et kui ei ole võimalik arutada teatud dokumendi sisu eh, teemal kellegi väljaspool seisjaga, siis see on minu arust veidi kummaline piirang sellele mandaadile. ja nüüd veel üks teema, see on järelevalveasutuste personali äh, personaliga mehitamine. mõnikord on järelevalveasutustel vaja reegleid sellepärast, et äh, äh, on välja töötatud uus esmatasandi seadusandlus, mõnikord äh, personali äh, vajadused äh, ka muutuvad, mõnikord on vaja palju põhikohaga seal töötajaid, siis teinekord on vaja lähetatud, on vajadus lähetatud töötajate järele liikmesriikidest. nii et teatud projektidega tegelemiseks äh, Ehm, kõikidest täht-, nendest äh, tähtaegadest kinnipidamiseks äh, me peaksime andma nendele suuremad võimalused ka lähetatud ekspertide kaasamiseks äh, mingite kontsentreeritud ajaperioodide jooksul. see ei tähenda, et üld, et üldiselt personali arv peaks sellepärast kohe suurenema. et tegemist on siis selgelt määratletud ajaperioodi puudutavate projektidega ja me peaksime need kvoodid kõrvaldama ma tean, et see kakskümmend viis protsenti kvoot välis, äh, väljaspoolt tuleva personali osas, äh, selline nõue on neil olemas, et me peaksime neile andma suurema paindlikkuse, et nad saaksid siis nii-öelda tõusude ja mõõnadega oma töös äh, adekvaatselt hakkama saada, et ei oleks nii suuri piirangut ja et ei oleks vaja ka nende personali tuhandete kaupa suurendada, nii nagu ma olen mõnelt poolt kuulnud et me peaksime leidma võimaluse neile anda siis suurema vabaduse ja kindlasti jääme ootama ka seda kohtuotsust, mis peaks novembris välja tulema. mul on ka enda poolt mõned märkused, kui nüüd just keegi teine sõna ei soovi, tundub, et mitte. ja püüan teha lühidalt, sest ajakava on meil täna tihe praegu oleme olukorras, kus ühelt poolt meil, me peame astuma ettevaatlikult, on ka teisi aruandeid valmimas, kuid me oleme samas kaasava, kaasavas meeleolus siin on terve, siin, siin on meil piisavalt aega selleks, et ka teiste aruannete ettepanekuid ning järeldusi arvesse võtta aga see, et me peame ettevaatlikult äh, siin astuma ning äh, olema kaasavad äh, ja järk-järgult toimima, see ei tähenda seda, et me peaksime igasugusest visioonist ähm, loobuma. ma tean, et eelmine komisjoni see, koosseis, neil oli visioon juba ka enne La Rosieri rühma ähm, nägemust, et milline võiks olla see tee edasiliikumiseks meil oleksid järelevalveasutused, mis toimiksid nii valitsuste vaheliselt, kuid äh, oleks tegemist siis ka äh, regulatiivse asutusega, mis arvestaks seda poliitilist äh, sisendit äh, sellistes üldisemates olukordades, ma ei räägi siin poliitilisest sekkumisest muidugi, järelevalveasutused tegelikult järgivad agentuuride ülesehitust, mis komisjonis on välja kujunenud, me oleme küll mõned teatud muudatused siin teinud, tundub, et Telekomi agentuuriga võr-, õnnestus siiski suuremat vabadust saavutada ja äh, on küll küsitav, kas tõepoolest praktikas kõik need muudatused on äh, rakendunud, võib-olla me peaksime selles valdkonnas midagi ette võtma, kui meil on võimalik äh, sellest agentuuri mudelist äh, veidi kõrvale kalduda, siis kaldume kõrvale ka valitsuste vahelise, vahelisuse mudelist, samas see toob enda kaasa ka hääletusmudelist kõrvalekaldumise, see võib olla vägagi vaidlusaluseks äh, teemaks, nii et me pea, meil peaks olema selge nägemus sellest, kuhu me liigume tulevikus. meil võib äh, tulla ka probleeme ühtse järelevalvemehhanismiga, äh, siin siduva vahendustegevuse tõttu näiteks nii et see on kindlasti teema, mida me peaksime veelgi enam kaaluma. Need kolm järelevalveasutust on praegu erinevates arengustaadiumidest, pangandusjärelevalveasutusel on olnud probleeme stressitestiga, kuid tegemist oli just valitsuste vahelise, vahelist iseloomu puudutava probleemiga. et see, mida EBA soovis teha, tegelikult seda õõnestasid liikmesriigid äh, ja Solvency kahe puhul see, et äh, ei ole veel kokkulepet salmi-, kokkulepet äh, sõlmitud, aga äh, äh, siin on tegemist äh, sellega, et äh, on teatud pidureid peale pandud. esma äh, algselt tuli välja teatud äh, ettepanekutega turu reguleerimiseks äh, ning äh, tundub, et äh, see järelevalveasutus on äh, piisavalt äh, mõjuvõimu saavutanud, kuid nõustun sellega, et meil oleks vaja enam eksperte hinnanguid kaasata väljastpooltki. samuti ma jagan Kei muresid mõjuhinnangute koostamise kohta ka isegi komisjoni mõjuhinnangud on enam poliitilised analüüsid, kuivõrd äh, statistilised äh, või siis tõesti mõjuhinnangud. mõnikord ainult äh, seda ongi võimalik koostada, kuid mõnikord võiks enam siiski vaeva näha selleks, et oleks tegemist tegeliku mõjuanalüüsiga. kui nüüd meil endal siin komisjonis on mõjuhinnangud määruste osas siis eh, ka meil endal tihtipeale valmivad sellised pigem eh, poliitilised avaldused, nii et see on see valdkond, kus ka parlament eh, tervikuna saab enam tööd teha. kuna me ootasime, Sven, ennem siis me oleme nüüd veidi ajaga vast maha jäänud ja me peame nüüd siia vahele siiski suruma ka selle mm, automaatse teabevahetuse maksustamise valdkonnas. noh, ma aitäh, esimees, veel väga lühidalt protsessi kohta, proua Luling ütles, et ei ole muidugi mõtet siin raportit koostada, kui meil ei saa sinna, seal veel arvesse võtta oma tulemusi. ja on tõsi, et on ka kattumisi minu raportiga, seal on käsitletud neid kahte uuringut makrotasandi, mikrotasandi kohta ja Äh, see tuleb siis viiendal novembril, see tähendab, et kolleegidel on kahekümne viienda, kahekümne kuuenda novembrini aega veel muudatusettepanekuid esitada. nii et ma arvan, et me oleme siin siiski õigel teel. kui ma õigesti aru saan, siis komisjon tahab seda ajakava, sellest ajakavast kinni pidada, et me saaksime siin komisjonis hääletada, enne kui komisjon on oma ettepaneku esitanud, nii et meie häält seal ka kuulda võetaks. ja äh, sellepärast sama arutasid raport, et komisjon vähemalt teaks, millises millises suunas komisjon mõtleb, täiskogul võib ju seal veel muutusi tulla, aga üldiselt ma arvan, et selline võiks meie ajakava olla, me võtame neid tulemusi arvesse, komisjon teab siis, mis on meie suund komisjonina ja ähm, samas me ei pea ka minema Euroopa Komisjoni jutule ütlema, et äh, lükake see kõik natuke edasi, et see ei ole ju ka asja mõte. nüüd äh, mis puudutab sisulisi küsimusi, siin on tõesti veel palju öelda. mis puudutab ligipääsu andmetele ja seda ma pidasin silmas, kui rääkisin liigsest kuulekusest. see ei ole suveräänsuse ülekandmine andmed, juurdepääs andmetele, siin on küsimus nüüd sellest, et äh, need andmed, mis on vajalikud selleks, et järelevalvet äh, läbi viia või ka koordineerida, et need äh, ka tõesti jõuaksid asutuseni. see küsimus, mis puudutab an-, juurdepääsu andmetele, siis see on ju omamoodi irooniline küsimus. me ju eeldasime, et euro äh, alas on tuhat panka rohkem, kui tegelikult oli, see tähendab, järelevalveasutused isegi ei teadnud, kui palju on Euroopas panku. rääkimata siis veel juurdepääsu äh, eraandmetele, nii et olukord on päris halb, et meil ei ole ligipääsu liikmesriikide andmetele järelevalveasutuste töö on väga oluline, aga see ei vii mitte kuhugi, kui nad juba ise liigsest äh, tagasihoidlikkusest, kuulekusest ei julge neid päri-, andmepäringuid esitada, mis tegelikult on vajalikud. nii et äh, nõustun tegelikult, et sidu-, täielikult, et äh, sellega, et sidusrühmad ka selle küsimusega tegeleksid, järelevalve asutustes on ka palju rahulolematust, et selles osas, et mitte kõik ei ole kaasatud. küsimus on selles, et kas siin üldse midagi mõistlikku välja tuleb. sidusrühmi tuleb küll kaasata, aga kui hästi need rühmad, nende rühmade töö toimib, sellega peame põhjalikult veel tegelema. ma ei taha nüüd rohkem öelda, sest aeg on napp, aga mul on väga hea meel kõigi kolleegide kõigi kolleegide arvamuste üle, et usun, et leiame siin mingi ühise seisukoha, aitäh! aitäh, nagu öeldud, neljandal, viiendal novembril tegeleme äh, selle raportiga kahekümnendal, kahekümnendal äh, siis äh, muudatusettepanekud ja viieteist, kuus, kuus, kuueteistkümnes detsember on siis veel üks arutamine ja siis jaanuaris hääletus sellel täiskogu, see on siis ajakava, aga nüüd äh, üheksas päevakorrapunkt, kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas. härra Kutaš, mul on kahju, et nüüd teil on aega väheks jäänud, aga annan teile sõna. suur tänu, esimees Euroopa Komisjon teeb ettepaneku laiendada kohustuslik automaatne teabevahetuse maksustamise kohta ja äh, seda siis maksupettusega võitluse raam raames. Äh, ehk siis äh, nimekirja veel äh, lisatakse kategooriaid, mis, millele kohaldub automaatse teabevahetuse nõue ja sellega on meil kõige, kõikehõlmavam teabevahetuse süsteem maailmas liikmesriigid äh, lisaks veel vahetavad ka omavahel andmeid ja äh, samal määral, nagu nad vahetavad andmeid USA-ga fakta raames. ja ma arvan, et parlament võib komisjoni ettepanekut täielikult toetada, sest see vastab komisjoni tegevuskavale maksu, pettuse maksudest kõrvalehoidmise kohta ja seda käsitletakse Kleva raportis maksupettuse maksudest kõrvalehoidmise kohta. praegune ettepanek vastab ka paljude Euroopa Liidu ja FATCA osaliste nii et ma arvan, et on väga oluline et see ettepanek kiiresti vastu võetakse ja rakendaks vastavalt komisjoni esitatud ajakavale. ma arvan, et Euroopa Liit peab ka olema äh, rahvusvaheliste standardite äh, rakendamisel äh, esiliinil ja väga oluline küsimus on ka äh, andmekaitse ja loomulikult peab see automaatne teabevahetus ähm, toimuma äh, vastavalt äh, neile õigusaktidele, mis Euroopa Liidus selle kohta on ja siin võtan arvesse ka nõukogu direktiivi artikli kuusteist ja kakskümmend viis. kuid võttes arvesse selle valdkonna tundlikkust, siis arvan, et kõike seda tuleb veel täpsustada. veel üks selline küsimus on kahepoolsed lepingud. ma arvan, et see ole, et oleks hea Euroopa Liidu tervikuna, kui komisjon saaks pidada läbirääkimisi tulevaste kahepoolsete lepingute üle. nii et selle asemel, et liikmesriigid eh, nagu seni sõlmivad kahepoolseid lepinguid, kuid eh, et äh, see muudatusettepanek näeb ette, et see jõustub alles siis, kui jõustub käesolev direktiiv. mis puudutab ressursse, siis leian, et selleks, et äh, see teabevahetus oleks tõhus, peavad liikmesriigid võtma kasutusele kõik vajalikud inimtehnoloogilised rahalised ressursid, võttes arvesse teabe hulka ja keerulisust Äh, seoses siis selle automaatse teabeotsusega, mis algab esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist. mis puudutab karistusi, siis äh, äh, mis puudutab riiklike maksamite vahelisi suhteid ja automaatset teabevahetust, siis peab siin olema tasakaal karistuste ja vahe, vajaliku teabe vahel. nüüd annan sõna kolleegidele. suur tänu Rahvapartei nimel Nitras palun. suur tänu, proua esimees. võib-olla lubate alguses öelda seda, et ma tervitan seda Euroopa Komisjoni algatust ja ma toetan äh, seda kindlasti võib-olla natukene kurvastab meid see, et peamine Euroopa Komisjoni otsuse taga lasuv põhjus oli see, et eh, ameeriklased on selle teemaga nii palju tegelenud ja väga intensiivsed olnud ja tegelikult peaksime me teinekord me käima rohkem oma teed, mitte eh, laskma ennast taga kiirustada ameeriklaste poolt. arvestades meie maksumaksjate liikuvust ja seda, et järjest rohkem eh, on piiriüleseid tehinguid, tuleb aru saada sellest, et liikmesriikidel ilmselt tulevikus on ähm, järjest rohkem ja rahk-, raskem hakata välja arvutama seda, kui palju tuleb maksta maksu ühe või teise tehingu puhul äh, ühele või teisele maksuametile. ja ilmselt liikmesriikidel on väga raske tulevikus oma siseriiklikke maksusüsteeme hallata, eriti kui me räägime otsemaksustamisest. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on praegu asunud äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi rakendama. Pole kõhkluseidki selles osas, et see direktiiv peaks siseturgu toestama, luues siin äh, otsekontaktide äh, tava siseriiklike maksuametite vahel. ja võib-olla selle tulemuseks on suurem prognoositavus liikmesriikide maksuametites kui me nüüd räägime maksu maksmisest, eh, siis eh, kindlasti eh, läbi selle süsteemi me saame võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, aga nüüd läheksin edasi nende muudatusettepanekute juurde. ma arvan, et see, et miinimummõõde nende summade puhul, mis tuleb avalikustada, näiteks dividendide puhul on väga hea mõte väga paljudes ähm, majandustes see nii on ja ma loodan, et äh, uus äh, automaatne teabevahetuse süsteem katab kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. ma olen ähm, täiesti nõus nende muudatusettepanekutega, mille on esitanud härra Kutas. muudatusettepanek number kaheksa on eriti äh, hea muudatusettepanek, see annab Euroopa Komisjonile mandaadi läbirääkimisi pidada kolmandate riikidega, eriti kui see puudutab äh, siis maksualaseid kokkuleppeid nende riikidega ja ma arvan, et tänu sellele muudatusettepanekule on võimalik kindlasti ühtlustada äh, siseturu reegleid. veel tahtsin ühte asja öelda, uues artiklis kolm A, kus reastatakse uued informatsiooni, vabandust, teabe allikat, siit on üks äh, klausel puudu ja see võib tekitada rakendamisel tõsiseid probleeme. ma, rakendusklausel on puudu ja samuti ei ole meil rahvusvahelisel tasandil veel äh, ühtset definitsiooni sellistele Äh, terminitele nagu äh, tasakaal raamatupidamises ja nii edasi, need peaksid olema def-, ära defineeritud äh, automaatse teabevahetuse toimimiseks, sellepärast et erinevused liikmesriigid on teinekord väga suured. ja kuidagi tuleks ära defineerida ka termin rakendamine kui ma võtsin ühendust näiteks Poola maksuametiga, siis jäi mulle mulje, et rakendamiskuupäevad, mille Euroopa Komisjon ette nägi, on natukene ambitsioonikamad, nii et võib-olla peaks äh, selle ajakava üle vaatama, tagamaks selle, et äh, see direktiiv ei jääks äh, selle taha toppama ja nüüd ootan lisaselgitusi raportöörilt, suur tänu. suur tänu, Olle Schmidt. suur tänu, proua esimees ja härra Nitras, ma vabandan teie ees, et me natukese segasime teid, me tervitasime tagasi saalis Robert Goebbelsit, kellel on, kes on öö, hea kolleeg ja tugeva südamega kolleeg. ma, ma tervitan samuti seda raportit, härra Kutoši raportit, aga olen nõus härra Nitrasega, et olukord oleks võib-olla olnud natukene parem, kui Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament oleks oma peaga selle asja peale tulnud. kui me viitame siin Ameerika Ühendriikidele, seda võib muidugi teha, viidata, aga minu meelest äh, äh, ei ole mõistlik seda hakata nimetama Euroopa Liidu faktaks, eriti arvestades seda, mis on äh, millega on lagedale tulnud härra Snowden ja nii edasi. nii et äh, meil peaks olema ka lisamuudatusettepanek andmekaitse kohta ja äh, selle kohta, kuidas me sellist infot käitleme ja veel ähm,, oluline on minu meelest ka see, et me saavutaksime selles küsimuses äh, suure konsensuse. ja kuigi tegemist on äh, delikaatse teemaga, puudutab see ju makse, peaksime me jätma seda muljet, et meie koda on mingisugune tugev äh, äh vald pädev organisatsioon maksude osas, nimelt äh, kui mina lähen Rootsis koju, ma küll ei saa rääkida mitte midagi maksudest, jah, koostöö kui selline, sellega me oleme nõus ja ma olen poliitiliselt nõus ka mingisuguse harmoneerimisega, aga see teema on äärmiselt, äärmiselt delikaatne ja me peame olema ettevaatlikud ja valvel. loomulikult härra Kiigold ja teised juba üheksakümnendatel aastatel hakkasid rääkima Tobini maksust ja nii edasi maksuparadiisid. mina öö, äh, osalesin selles äh, Krimm alakomisjonis, äh, kus öö, me öö, pangasaladuse öö, võtsime välja, mina selle poolt ei hääletanud, nii et kogu see asi liigub tegelikult väga laiaulatuslikult öö, poliitilisel maastikul edasi eh, ja peamiseks teemaks on üldse, et kuidas läheneda maksuteemale üleilmastunud maailmas, aga teema, nagu ma ütlesin, on delikaatne ja me peame olema väga ettevaatlikud õige tasakaalu leidmisel. ma loodan, et me suudame juurutada ka sellist süsteemi, mis on, oleks vähemalt võrreldav eh, liikmesriikide vahel. Euroopa Liidus on mõningaid liikmesriike, kes on maksukogumises väga tõhusad, ma tunnen vähemalt ühte sellist riiki, aga mõni, äh, mõned riigid ei ole sugugi sellega saanud nii hästi hakkama. ja info, teabevahetus peaks olema kõigile äh, sama kodanike jaoks. aga me kavatseme esitada muudatusettepanekuid aga äh, lõppkokkuvõttes meil kindlasti konsensuse saavutamisega probleeme ei teki. kutsuksin teid siiski aga üles lõpphääletusel valima tasakaalustatud lähenemise ja me ei peaks sugugi arvama, et äh, me praegu võtame siin maksuküsimustes pädevust üle, äh, mis ju tegelikult lasub liikmesriikides. ja meie fraktsioon tahab kindlasti rõhutada seda andmekaitse võrgustikku, eriti arvestades seda, mis viimastel kuudel on juhtunud. aga ma olen veendunud, et me jõuame konsensusele. suur tänu! suur tänu, Roheliste nimel saab sõna Rui Tavares. suur tänu, proua esimees. ma alustan millestki, mida ütles ka Olle Schmidt ta ütles, et äh, Rootsis äh, ei saa üldse maksuteemat puudutada, et see on liiga delikaatne. aga nendes riikides, kes nüüd on äh, Troika programmi alused riigid, on asi vastupidine, maksuküsimused on vägagi päevakorras nii et kui me vaatame näiteks Portugali abipaketti, siis umbes seitsekümmend kaheksa miljardit eurot on abi ant-, Äh, vabandust, seitsekümmend kaheksa miljardit eurot läheb igal aastal maksutulude kättesaamise raskuste tõttu kaduma, see on sama suur kui kogu see abipakett, kui me vaatame suurimaid ettevõtteid Portugalis, kahtekümmet suurimat ettevõtet, siis äh, on äh, selgelt näha, et tegemist on küll Portugali ettevõtetega, kelle peakorterid on aga kõik Hollandis ja Hollandi maksutulud on kriisi algusest oluliselt ähm, suurenenud, umbes kolmkümmend miljardit voolab kogu aeg Portugalist välja Hollandi suunas. ja Holland äh, praegu äh, saab endale välis öö, äh, otseinvesteeringud justkui Portugalist, see oleks väga kena, kui need tegemist oleks tõesti investeeringutega, aga see on äh, lihtsalt raha kantimine Portugalist välja, Hollandist ei äh, tule nagu tagasi midagi. see on sarnane olukord, nagu oli Küprose pankadega, nimelt et Küprose pankade peamised öö, hoiustajad olid Vene multimiljonärid kui me sellistele küsimust, kui me saaksime sellised probleemid lahendada, siis me saaksime lahendada väga paljud teised probleemid, need on jah, poliitiliselt äh, olulised teemad, aga olulised teemad kindlasti ka kodanikele, eriti nendes riikides, kes on siis äh, programmi alused riigid. mulle tundub, et äh, Portugal kindlasti oleks täiesti maksejõuline riik, kui see probleem saaks lahendatuks ja kindlasti me ei peaks hakkama üldse rääkimagi Portugalile teise abipaketi andmisest, kui inimesed maksaksid maksu, siis oleks meie riigid ka maksejõulised me toetame igati mitte ainult komisjoni ettepanekut, aga ka neid muudatusettepanekuid, mille on esitanud härra Kudas. ma arvan, et on väga oluline, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid võtaksid seda kõike natukene tõsisemalt. jah, mõneti on jutuks maksude harmoneerimine, eelarvete harmoneerimine, harmoniseerimine praegu aga on peamiseks teemaks äh, siiski teabevahetus, tagamaks äh, selle, et äh, maksudest ei hoitaks kõrvale. nii et otseselt ei puuduta küll see teema maksude harmoniseerimist, aga sinna suunas liikumine läheb ja minu meelest on see hea suund. me toetame komisjoni ettepanekut, toetame härra Kutoše muudatusettepanekut, on oluline, et sellised riigid nagu Austria ja Luksemburg lõpetaksid selle väga häguse süsteemi äh, alal hoidmise ehk siis pangasaladusest ei peaks nad enam nii kümne küünega kinni. Äh, kui me räägime, kui meil on läbirääkimistel äh, kokkulepped kolmandate riikidega, siis tuleb ka sellele teemale seal tähelepanu pöörata ja need peavad vastama, need lepingud, nendele lepingutele, mis me oleme sõlminud kolmandate riikidega juba teistes valdkondades, näiteks nagu andmekaitse valdkonnas neid teisi kokkuleppeid ei tohi maksukokkulepete osas äh, unustada ja sellepärast toetame ka härra Kuutaše sellesisulisi muudatusettepanekuid. aga võimalik on, et me esitame vabaduste, õiguste ja tagatiste osas veel muudatusettepanekuid, aga sellega ma praegu lõpetan, suur tänu. Äh, kolleegid, kell üksteist täpselt äh, järgneb meil kuulamine, nii et tehke lühidalt, Ivo Strejtšak, palun. suur tänu daamid äh,, härrad, suur tänu, proua esinaine. see ettepanek, mille on teinud härra Kutas, vastab äh, oma sisult eelnevatele maksualastele ettepanekutele, maksudest kõrvalehoidmine, maksupettused ja see, mida me selles osas oleme teinud Äh, ilmselt on ilmselge see, et kõik on maksupettuste vastu, selle asja loogika on ilmselge. Äh, maksupettuste vastu võitlemine on kindlasti mõtestatum tegevus kui maksude tõstmine. Äh, aga üldiselt on nii, et mida kõrgemad on maksud, seda rohkem on maksudest kõrvalehoidmist. ma ei hakka kordama siin seda, mis on ilmselge, et kui ma esitan muudatusettepanekuid, siis ma ei tee seda mitte sellel eesmärgil, et äh, kuidagi olla takistuseks raportöörile, vaid tahan parandada seda raportit. aga ühte asja tahaksin ma teiega siiski jagada, nimelt äh, midagi, mis leidis aset eelmisel nädalal. ma olin Tšehhimaal ja kohtusin seal ühe kõrgema tolliametnikuga, esindas ta ja, ja Rahandusministeeriumi esindajaga, Tolliamet ja Rahandusministeerium on siis äh, Šve-, Tšehhimaal maksudest kõrvalehoidmise eest, vastase võitluse eest vastutavad ja kuulda oli nendel seda, et äh, Tšehhi kaks naaberriiki toodavad ühte energiatoodet, mis äh, omab üsna sarnast äh, iseloomu diiselkütusele, aga seda ei klassifitseerita diiselkütusena. ehk teisisõnu, see ei lähe Euroopa Liidu äh, kütuste seiresüsteemi alla kuid loomulikult äh, tootjad siis väga kiiresti võtsid kasutusele, kuna see on diisli asendusaine, hakati selle mitte diiselkütusega nii-öelda siis piiriüleselt kauplema ja tegelikult on tegemist maksupettusega. võtsin Rahandusministeeriumi ja Tolliametiga ühendust siis selle kohta, et kuidas nad äh, vahetavad teavet äh, selle kohta Euroopa Komisjonile, vahendavad teavet raportöör äh, räägib sellest, et komisjonile tuleb anda rohkem pädevust, äh, seda ma küsimärgi jälle ei sea, aga siis äh, nemad tõid mulle Rahandusministeeriumi toljamet palju tõendeid selle kohta, kuidas nemad teavet vahendavad komisjonile, tagamaks seda, et tooted, mis sarnanevad diiselkütusele, oleks elektroonilise seiresüsteemi all ja Euroopa Komisjon korduvalt keeldunud seda arvesse võtmas ja seega äh, ma ei tahaks küll nõustuda sellega, et komisjonile peaks andma suuremat pädevust. selle asemel, et mingisuguseid imelahendusi otsida, peame mõtlema hoopis sellele, et kas maksupettustega seondud, seotud küsimused ei ole siiski äh, üksikute sätete taga kinni ja et kas äh, maksudest kõrvalhoidmine ei ole nii lihtne mitte sellepärast, et ka haldusstruktuurid ei taha sellega eriti tegeleda. tõin siia näiteks ühe tõsise maksupettuse juhu, millega ei tegele komisjon ja mida see äh, uus äh, raport ka ei muuda. suur tänu, kuue nimel saab sõna Nende kolleeg, suur tänu härra äh, esimees, ma tean, et aega on vähe, nii et teen väga lühidalt, ütleb härra Huntis. minu peamine märkus ja seda tege-, neid ongi tegelikult ainult üks mul, on järgmine. nimelt me ei räägi siin täna esimest korda maksudest kõrvalehoidmist, hoidmisest äh, ja maksupettustest. tegemist on teemaga, mis on mitu korda olnud jutuks ja nüüd kord äh, siis jällegi äh, räägime direktiivist, mida alles hiljuti parandati ja nüüd tuleb see jälle uuesti ümber sõnastada. minu seisukoht on, ja see on minu peamine märkus selle direktiivi osas, ja siinkohal ma tahaksin kõrvalmärkusena tänada äh, raportööri ja tema muudatusettepanekuid, näitab minu meelest seda, et äh, meil ei ole piisavalt poliitilist tahet maksudest kõrvalehoid-, muutmisega tegeleda. ja sellepärast äh, tuleb ikka ja jälle vastavasisulisi direktiive ja meetmeid ümber sõnastada. aga nüüd natukene detailsemad märkused nüüd see uus äh, ümber sõnastatud äh, direktiiv ei vasta tegelikult kõige olulisemale küsimusele kas me ei räägi siin mitte triljonitest eurodest, mis lähevad kaduma maksudest kõrvalehoidmise tõttu, aga kes selle asja taga on? selle direktiivi vastuvõtmisel läheb see koorem jällegi tavainimese õlule, kes niikuinii on juba oma palkadest suure osa kaotanud, pensionist suure osa kaotanud ja laseme, paneme neile siis jälle uue maksukoorma selleks, et seda auku täita, nii et me ei tegele jällegi probleemi algete, algetega. see direktiiv oma ulatusel ei kata kõiki maksudest kõrvalehoidmise vahendeid, siin ei ole käibemaksu või äh, või eh, erisoodustusmaksude osas midagi öeldud. veel on väga palju selliseid halle alasid, eh, kus eh, väga, kus keegi saab öelda, et ta ei edasta infot või teavet. näiteks liikmesriik võib hoiduda mm, maksualase teabe edastamisest, kui selle teave avalikustamisega kaasneb oht avalikule korrale ja kõige suuremad maksupetturid võivad jälle puhta nahaga pääseda. eriti sellepärast, et ähm, direktiivi rakenduskuupäevaks on alles esimene jaanuar kaks tuhat viisteist. Kreekas nägime me seda, et kohe kriisi alguses äh, järgnes sellele kapitali tohutu väljavool. pärast ja me ja, ja väga palju kanditi raha välja Kreekast, mitte keegi selles osas midagi ei tee. nii et ma mõned muudatusettepanekud esitan, aga ütlen üldiselt, et maksudest kõrvalehoidmise osas äh, meie võitluses on puudu poliitilisest tahtest. härra Kutaš nüüd, palun. kõigepealt ma tahaksin kolleegidele öelda nii palju, et muudatuse esitust, muudat-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg esimene oktoober räägime nendest seitseteist vist november ja novembris siis ka hääletame komisjonis ja täiskokku jõuab see asi detsembris. suur tänu teiepoolse panuse eest. ma olen täiesti nõus härra Nitrasega selles osas, et ähm, prognoositavus peab olema suurem, härra Schmidtiga olen nõus, et tegemist on delikaatse teemaga kahtlemata ma ei rääkinud Ühendriikidest äh, lihtsalt sellepärast, et äh, provotseerida siin selleteemalisi arutelusi, aga ma tahtsin lihtsalt viidata seda, et liikmesriigid, äh, kuivõrd see kokkulepe on sõlmitud, peavad sellest niikuinii juba kinni pidama. aga loomulikult teema on delikaatne ja ma olen teiega täis nõus ka selles osas, et siin kojas tuleb selles küsimuses lai konsensus saavutada. härra Tavares, suur tänu selle eest, et te meie ettepanekut toetate, et meie muudatusettepanekuid toetate. jah, tõesti samm edasi võitluses maksudest kõrvalehoidmise vastu, härra Strejtšak. Teiega ma olen ka nõus. nimelt, et äh, see võitlus on palju parem lahendus kui maksukoorma suurendamine. ja seega see ettepanek äh, läheb täiesti õiges suunas, härra Huntis ka teid ma mõistan väga hästi. aga ärge unustage seda, et nagu ma ütlesin varem, see on samm küll edasi. ja toob kindlasti äh, lisaväärtust maksudest kõrvalehoidmises ja ma arvan, et sellepärast väärib see meie toetust. suur tänu, olen valmis äh, ja ära ja ootan teie see, äh, muudatusettepanekuid ja olen veendunud, et me saavutame kokkuleppe selles küsimuses suur tänu ja suur tänu, kallid kolleegid, et äh, saite hakkama lühema ajaga, kui ette oli nähtud. Klaus Reegling juba ootab ukse ees, nii et lähen toon ta nüüd saali sisse ja järgneb siis arvamuste vahetus temaga. suur tänu! okay, so uh, I am pleased to uh... mul on väga hea meel tervitada siin Klaus Reglingit, ESM-i tegevdirektorit ja see mõttevahetus on loomulik järg aruteludele, mis Econil on olnud teie, teiega kui EFSF-i tegevdirektoriga Parlamendi ESM-i arutelud on väga olulised eelkõige sellepärast, et ESM-i finantsotsused mõjutavad oluliselt Euroopa Liidu esmaseid ja teiseseid õigusakte finantsjuhtimise vallas. nii et see on väga oluline lisandus tavapärastel aruteludel, mis meil on eurorühma presidendiga ja ESM-i juhatajate nõukogu Äh, esimehe härra Disselbloomiga. me oleme väga huvitatud äh, ESM-i toimimisest, rollist, äh, mis ESM-il võib olla seoses ühtse kriisilahendusmehhanismiga ja ka viidaksin ka nõukogu äh, viit-, mm, viit-, äh, arvamusele esimesest veebruarist, et ESM-i tegevust tegevusel tõesti pärast ka parlamenti. Äh, nii et nüüd on sõna Klaus Regling ja seejärel on meil tavapärane viieminutilised küsimuste-vastuste voor. suur tänu, proua esimees, mul on hea meel siin jällegi olla oma uue tiitliga, kuigi ESM-i tegevdirektor, samas olen ka e SFS-i, EFSF-i äh, tegevdirektor ja olen ikka sama äh, inimene. iseenesest äh, me tegeleme väga sarnase asjaga, põhimõtteliselt kaks erinevat bilanssi, aga sama personal. on teatud mandaat mis puudutab raamatupidamist, aga üldiselt on meie tegevus väga sarnane. nagu te teate, siis ESM loodi peaaegu aasta tagasi ja EFSF on juba kolm aastat töötanud, nii et nad teevad tihedat koostööd. ja tahaksin rõhutada e-, või rääkida täna ESM-i ülesehitusest, mis on üsna erinev Euroopa institutsioonidest, nagu võib-olla teate ajutine, kui loodi ajutine EFSF ja, ja püsiv ESM, siis öö, ähm, otsustasid seitseteist euro kasutavad äh, liikmesriiki, et seal peaks olema äh, valitsuste vaheline ülesehitus, sest äh, nii sai see oma tegust alustada kiiremini. ja raha ESM-i kapitalist tuleb liikmesriikide riigieelarvetest ning SMI otsuseid, mis puudutab abiprogramme ja äh, laenude väljamakseid, neid kontrollivad väga äh, hoolikalt äh, liikmesriigi, mis peavad tegema otsuseid üksmeelselt. ja SM on ka tugevalt, on ka tugev demokraatlik legitimeerimine, sest mitu valitsust peab andma oma mandaadi, mille nad saavad riigi, riikide parlamentidel. ja eh, see näitab, et see suhe ESM-i ja Euroopa Parlamendi vahel peab olema pigem ad hoc ja, ja mitte ametlik eh, P. pikemas perspektiivis eh, võib juhtuda, et see suhe muutub, kui liikmesriigid soovivad ESM-i integreerida Euroopa Liidu aluslepingute raamistikku nüüd äh, mõni sõna selle kohta, kuidas äh, toimib äh, kriisilahendus euroalal, kuidas selles oleb ESM, nagu teate, siis seitseteist ESM-i liiget panustasid kokku seitsesada miljardit eurot ja kaheksakümmend miljardit sellest kapitalist oli siis sisse maksekapitali ja see on kõige suurem summa, mis on äh, üheski rahvusvahelises äh, finantsinstitutsioonis. Euroopa Liidu maksimaalne äh, laenuvõimekus on viissada miljonit eurot ja koos EFSF-iga, mis endiselt haldab Iirimaa, Portugali ja Kreeka ähm, programme, on see laenuvõimekus seitsesada miljardit eurot. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusest ähm, on EFSF andnud sada kuuskümmend kaheksa pool miljardit eurot Iirimaale, Portugali, Kreekale ja veel üheksateist koma kaheksa miljardit eurot väljamakseid on jäänud. EFSF on, ei saa alates juulist algatatud uusi programme ja nüüd on ESM ainukene mehhanism äh, uute finantsabi äh, taotluste esitamiseks. hetkel on ESM-il eh, mm, finantssektori abiprogramm Hispaaniaks, milleks eh, on välja makstud nelikümmend üks koma kolm miljardit eurot, eh, rohkem väljamakseid ei ole oodata ning ESM-il on ka makroökonoomiline makro, makromajanduslik kohandamisprogramm Küprosele ja selle nädala lõpuks on neli koma viis miljardit välja makstud üheksa miljardi eurosest programmist ja see tähendab, et nelisada viiskümmend miljardit eurot on veel kasutamata, mis vastab üheksakümne protsendile ESM-i laenuvõimest. FSM, e, e ESM on koos välja maksnud kakssada kaksteist miljonit eurot sellest alast, ajast, kui nende tegevus algas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, algusest. ma leian, et ESM-i strateegiat on on äh, Need, need ESM-i strateegiad on võrreldavad äh, IMF-i strateegiatega, mida on juba aastakümneid edukalt kasutatud ja põhiline idee on see, et pakkudes äh, ajutiseid laene riikidele, mis on kriisis ja mille tõttu turud neile ei anna laene. nii on võimalik äh, kohandada turgusid aeglasemalt ja äh, sest on võimalik saada laenu mõistlik, äh, mõistlike kuludega. me ähm, pakume ajutist finantsabi siis laenude, võlakirjade ostude ja krediitliinide näol väga soodsatel tingimustel. intressimäärad on, on siis äh, samasugune nagu, nagu see määr, mida me maksame neid äh, vahendeid äh, tuludelt saades. see finantstugi annab riikidele aega, et oma majandusi reformida. SM on osa äh, sidusast äh, euroala strateegiast ja ESM-i majanduspoliitika kaasab seitseteist euroala liikmesriiki. Äh, on olnud tugev eelarvete konsolideerimine ja on viinud struktuurireforme. Äh, tööjõukulud Iirimaal, Portugalis, Kreekas ja Hispaanias on tugevalt langenud ja see on parandanud nende riikide konkurentsivõimet ja see näitab, et tingimuslikkus töötab. samuti on eelarve puudujäägid vähenenud ja Kreeka ise on isegi eh, eh, esmane ülejääk. ja ka turud on neid jõugu, neile jõupingutustele eh, vastanud. Iirimaa ja Portugal on suutnud tagasi tulla turule kümneaastaste võlakirjadega äh, vastuvõetavate intressimääradega ja Hispaanial on olnud võimalik säilitada ligipääs turule. ma olen äh, kindel, et vastasel juhul oleks mõned neist riikidest olnud, olnud sunnitud äh, rahaliidust lahkuma. ja meie jõupingutused on ka hakanud reaalmajandust mõjutama. kuid sellegipoolest mõned mõnedes riigides ei näe inimesed äh, seda edasiminekut, neil on, nad on väga raskes olukorras, nende palka ja pensionid on vähendatud ja nad on kaotanud oma töö. meie jõupingutused äh, meie jõupingutuste mõju on näha siis, kui majanduskasv taastub ja, ja äh, luuakse uusi töökohti. kuid IMF-i kogemus on näidanud, et struktuurireformid ja konkurentsivõime parandamine viib majanduskasvuni ja tööhõive suuremini, kuid selleks läheb aega. teises kvartalis oleme näinud julgustavaid märke reaalmajanduses. tööpuudus on stabiliseerunud ja kuigi see on raskutes olevates riikides veel liialt kõrgel tasa, tasemel, on makromajanduslikud tasakaalutus on siiski vähenenud Portugalis on majandus esimest korda kahe poole aja jooksul kasvanud ühe koma ühe protsendi jooksul, mis on suurim kasv kõigis Euroopa Liidu riikides ja Hispaania ekspordid kasvavad, ka Kreekas on olukord stabiliseerunud, stabiliseerumas. ja euroala üldiselt on oma majandusjuhtimist parandanud ja neid probleeme Äh, on, näevad ka äh, turud, tihtipeale küsivad investorid, kas neid uusi reegleid, äh, mis on siis Sixpackis, Tupakis, Euroopa poolest, kas neid tõesti ka rakendatakse? ka veel üks väga oluline element, mida, mm, mida järgivad äh, tulud on siis äh, SSM ja väga oluline on, on, on temaga tegeleda. ESM mängib muidugi ka neis suurt rolli. nagu te teate, siis euroala riikide rahandusministrid nõustusid juunis äh, siis pankade otse rekapitaliseerimise instrumendiga, mis on väga oluline instrument ja seda saab kasutama hakata alles siis, kui eh, liikmesriigid on üheselt sellega eh, nõustunud. seda aga tean alles siis, kui eh, pankade maksevõime taastamise kriisilahenduse direktiiv ja hoiuste tagamise skeemi direktiiv on vastu võetud Eh, suur tänu tähelepanu eest ja olen valmis teie küsimustele vastama. And... aitäh täna siia tulemast. ja ma meenutaksin, et härra Vegrik on samuti ka valmis pressi ees esinema pärast seda, kui meie koosolek lõpeb kaksteist kolmkümmend, nii et siin ruumi selle saali ees nüüd äh, Jean-Paul Gosses, palun, Rahvapartei nimel küsimus. aitäh, äh, härra tegevdirektor, tahaksin äh, rääkida teie, küsida teie viimaste sõnade kohta, te rääkisite kriisilahendusfondist ja sellest kümneaastasest perioodist, kuidas on võimalik äh, kasutada kriisilahendusfondi siis äh, nende kümne aasta jooksul ja see, mida ütles eile härra Draghi, äh, rääkis siis ähm, äh, kaitsemeetmetest äh, ja kuidas selle üleminekuperioodi jooksul ESM täpselt äh, saaks äh, sekkuda, aitäh. Uh, um. nii et äh, Jean-Paul tuli kohe asja juurde. kas soovite vastata? Um, aitäh, härra Gozes. tõepoolest, meil on üleminekuperiood, kuid küsimus ülat-, ületab tegelikult äh, seda üleminekuperioodi. isegi sel hetkel, kui on täielik rahastus äh, olemas äh, fondile, on küsimus, et kas poleks Euroopa või teisi kaitsemeetmeid, kui vaatame seda, mis toimub praegu ähm, Ameerika Ühendriikides, neil on võimalik lisapanustamist nõuda, kui, kui selle järele vahe, vajadus on äh, ja on ka siis Riigikassa äh, poolne koostöö, mida on seda, seda on siiani küll ka, ainult kaks korda kasutatud, kuid turgude jaoks on oluline teada, et see võimalus on olemas. samuti erinevad instrumendid, mida kasutavad, äh, äh, mida kasutab IMF, OMT, otsetehingud siis see, need ongi vajalikud selleks, et turge rahu, rahustada me ei tea, kuidas täpselt äh, SRM toimima hakkab, kuid äh, sellised kaitsemeetmed on kindlasti äh, vajalikud. me võtame arvesse ka neid erinevaid arutelusid. siin on mainitud ka ESM-i rolli, kuid praegu on selge see, et siin me ei suuda praegu seda rolli mängida, see vajaks ka lepingut ähm, ESM-i ähm, lep-, lepingus äh, ja kõik siis äh, seitseteist euroala riiki ja kakskümmend viis parlamenti peaksid oma nõusoleku andma. Jean-Paul, soovid veel midagi küsida? jaa, üks väike küsimus. Te rääkisite neid riike, kes abipaketti on äh, saanud ja siin on ka te teatud ajakava. kas äh, on äh, mingi tagavaraplaan, kui siis sellest ajakavast ei suudeta kinni pidada? ma ei nimetaks seda mm, päästeplaaniks, nagu te ütlesite, kuid äh, eurorühma poolt äh, on eelmise aasta lõpus kirjalik lubadus, et nende riikide puhul, kes vajavad tingimuslikkuse rakendamist, neid ei jäeta üksi nii et äh, eesmärk äh, iga kohandamisprogrammi puhul äh, on see, et riigid saaksid siiski turgudele naasta ning end ise rahastada turgudel, ilma et kasutataks selliseid abipakette ja et oleks võimalik seda mõistlik, mõistliku hinnaga teha. Iirimaa on edasi liikunud muidugi palju kiiremini kui näiteks Kreeka, kuid es-, EFSF-i ehm, puhul oli ka esimeseks laenusaajaks just äh, Iirimaa. nüüd äh, me näeme, et äh, ka ma mainisin kümneaastaste riigivõlakirjade kasutamist ja ka teistel turgudel kümneaastastel võlakirjadel eelmisel nädalal oli alla nelja protsendi, nii et see on täiesti vastuvõetav ja tundub, et tõepoolest Iirimaa on äh, saavutamas uuesti turgudele juurdepääsu. Portugal asutas seda kohandamisprogrammi pool aastat hiljem kui Iirimaa, nii et selge on see, et nad ei ole jõudnud ka nii kaugele kui Iirimaa ja oli ka enam poliitilisi probleeme viimastel kuudel ja see peegeldub ka kõrgetes intress, intressimäärades üle seitsme protsendi ja teisestel turgudel kuid äh, järgi on veel jäänud üheksa kuud ja praegu on raske öelda, mis täpselt siis juhtuma hakkab. kuid muidugi ESM, ESM-il on terve rida vahendeid äh, ja eurorühm saab siis otsustada, kas neid kasutada. Kreeka on kõige keerukam juhtum, aga nagu ma ütlesin, eelmis-, järgmise aasta lõpuni see programm kestab ja me kõik oleme pühendunud aitamisele, härra Taiseblom äh, ütles, et äh, on tõenäone, et vajatakse äh, ka edaspidi abi pärast programmi lõppu ja mulle tundub, et see on täiesti õige arvamus. nüüd saame edasi minna Liisa küsimuse juurde. tema on Euroopa kriisilahendusmehhanismi raportöör. Mm, fico, fiquei um, interessada e positiva. ma, mulle avaldas pigem positiivselt, ehm, positiivset muljet see, kui ütlesite, et Euroopa stabiilsusmehhanismi on võimalik kasutada selleks, et luua teatud äh, krediidivõimalused äh, ka mm, kriisi lahendusmehhanismi jaoks ja ma sooviksin enam teada saada üksikasjade kohta, et kuidas te seda rolli täitma hakkate, sest äh, nagu ma aru sain, sellised kaitsemeetmed on keskse tähtsusega. tahtsin küsida millised on need finantseerimistingimused, kas me räägime siin otsefinantseeringust äh, pankadele, kas äh, see oleks ka järgnevas staadiumis võimalik pärast seda, kui see ühtne järelevalvemehhanism on heaks kiidetud. me oleme ühtse järelevalvemehhanismi vastu võtnud ja kuidas siis äh, ESM finantseeriks vastavalt nendele tingimustele panku? lühiajalises perspektiivis äh, hakkame äh, tegelema äh, varade ja bilansi ülevaatamisega, praegu meil ei ole kriisilahendusfondi aga see mehhanism, mille eest teie vastutate, kas te saate korraldada ka finantseerimist pankadele vastavalt eh, siis eh, varade ülevaatamisele, varade hindamisele ja kui palju peab andma tagatisi riikide poolt, nii et need on minupoolsed küsimused teile, aitäh. Yes, thank you very much uh,, Ms Ferreira. aitäh, proua Ferreira. esimene küsimus, võib-olla oli küsimus siin tõlkes, aga ma ütlesin, et eh, ESM-i on võimalik kasutada selleks, et eh, anda vahendeid või finantse ka ühtsele kriisilahendusmehhanismile, ma päris seda nii ei öelnud, ma ütlesin, et selleks oleks vaja aluslepingu muudatust ja liikmesriigid ise saab, peavad otsustama, kas nad tahavad seda teed minna. nüüd eh, täpsemad küsimused, et kuidas ESM finantseerib konkreetseid panku pankade rekapitaliseerimise teema, siin on meil kokkulepe eurorühmaga selle vahendi kon-, konkreetsete võimaluste osas endiselt on vaja seitsmeteistkümne valitsuse ühehäälset nõusolekut ja siis on võimalik seda instrumenti kasutada, kuid see ei vaja aluslepingu muudatust, vaid ühehäälset otsust. Te küsisite, millisel tingimusel on võimalik seda kasutada, arvestades, et ta luuakse äh,. tahaksin uuesti selgelt välja öelda seda, et seda veel ei ole olemas, kuid äh, me võime rääkida järgnevatest sammudest, mis on vajalikud selle loomiseks. kui see luuakse äh,, ja kui pank satub raskustesse, siis äh, see ähm, hierarhia on äh, selge, esiteks aktsionärid äh, peavad raha välja käima ja siis need kriisilahenduskorra direktiivi reeglid jõustuvad ja riigiabi äh, reeglid äh, jõustusid samuti esimesest augustist käesoleval aastal äh, ja siin on ette nähtud ka see kord, kuidas kasutatakse või kuidas toimitakse näiteks ka hoiustega. nii et ESM-i kasutamine rekapitaliseerimiseks on siis see viimane lahendus. nüüd varade hindamine ja stressitest näitavad, millistel pankadel on kapitalis lünku ja siis selle põhjal näeme, millistel puhkudel on vaja meetmeid võtta, ma arvan, et härra Draghiga eile teile ütles, et äh, arvatavasti järgmise aasta keskel on võimalik äh, selgusele selles jõuda ja siis äh, on ehk ka pankade rekapitaliseerimise juhised ka seitsmeteistkümne riigi poolt heaks kiidetud ja arvatavasti on siis juba ka kriisilahendusmehhanisme paigas ja siis viimase lahendusena on võimalik kasutada ka ESM-i vahendeid nii et äh, kui kõik muud võimalused on ära kasutatud, äh, siis ähm, jõutakse ESM-i vahendite juurde. et äh, Liisa, kahjuks ei ole lisaküsimuseks praegu aega, võib-olla hiljem. Alde, Ulf Klints, palun. suur tänu, härra Reegling, teie selgituste eest. kõigepealt ütleksin, et mul on väga hea meel, et te olete nii optimistlikud oma äh, töö suhtes ja seda optimisti läheb teil ilmselt vaja, sest tegelikkus räägib veidi teist keelt kohati. eelkõnelejad juba püstitasid selle küsimuse, millised lisaülesanded ESM tulevikus võib võtta. üks lühike kommentaar selle kohta. iseenesest me ju tegeleme kriisi lahendusega selle äh, arusaamaga, et, äh, et selle kulud peaks üle võtma finantssektor, mitte maksumaksja. kui nüüd äh, aluslepingu muutmisega ESM äh, kui nüüd ESM võtab osaliselt üle SFM-i ülesanded, siis äh, tegelikkuses need kulud võtab üle lõpuks maksumaksja, mitte finantssektor, nii et see on minu meelest väga äh, küsitav. ja nüüd äh, äh, on selge, et me peame et me peame tulemused või, või võimalikud äh, lüngad, need tuleb võimalikult kiiresti selgeks teha, mitte lükata seda edasi järgmise aastani. ja seda tuleb silmas pidada, kui me tahame siin aluslepinguid äh, muuta, siis äh, seda me ei saa nii kiiresti teha. nüüd äh, te võrdlesite ESM-i IMF-iga ja selle ülesannetega, aga siin on väga suur erinevus, IMF teeb reeglina koostööd riikidega, meil on oma valuuta. nii et IMF nii et, nii et see on alati võimalik instrument, et äh, raha väärtust vähendada. euro puhul ei ole see aga võimalik, nii et ma arvan, et üks-ühele ei saa neid võrrelda. ja lõpetuseks, te olite väga optimistlikud kõigi liikmesriikide, isegi Kreeka kohta. aga ma olen näinud analüüse, mis, mis jõuavad hoopis teistsugused järeldused, järeldustel, et isegi kui see esmane eelarve ülejääk jääb, siis siis aastatel äh, kaks tuhat kakskümmend, äh, aastani kaks tuhat kakskümmend on ikkagi see puudujääk sada seitsekümmend, sada seitsekümmend viis protsenti. aitäh, härra Klints, ma tahaksin kommenteerida ka teie kommentaari. ma tean, et äh, tihtipeale mind nimetatakse optimistiks, sellega olen harjunud, kui ma äh, esitlesin enda nägemust turgudele viisteist kuud tagasi, öeldes, et me oleme liikumas äh, ülespoole ja et erinevad kriisilahendusstrateegiad Euroopa Liidus äh, sobituvad hästi kokku, siis inimesed mind ei uskunud. ja mulle tundub, et siiski minu optimism on ennast õigustanud ja loodan, et ka äh, edaspidi on mul õigus, mulle tundub, et äh, progressi siiski aktsepteerib äh, nii laiem avalikkus kui ka meedia. kõik need erinevad jõupingutused, mis praegu aset leiavad äh, pangandusvallas ja pangandusliidu puhul, see tähendab seda, et maksumaksjad mak-, maksavad edaspidi vähem tegelikult kui minevikus. ma ei ole soovinud seda, et ESM peaks olema kaitsemeede äh, ühtsele kriisilahendusmehhanismile. USA-s on meil selge näide, et paljud äh, pangad, mis on suletud, äh, tihti, tavaliselt ei kasutata maksumaksjate raha ja siis kaitsemeetmed kasutatakse selleks, et turge rahustada selge on see, et ükskõik äh, milline oleks äh, siis äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi kaitsemeede, siis siin kasutatakse igasuguseid erinevaid võimalusi, see toimimine on seetõttu tagatud, et tegemist on sellise ajutise rahastusega ja ma ei ole päris kindel, kas ESM hakkab siin mingit rolli mängima või mitte. tähtis on see, et oleks äh, äh, selgus äh, sellest, et selgus tuleb sellel hetkel, kui varade kvaliteedi hinnang ning stressitest on läbi viidud. ja kui te ütlesite, et see võrra, võrdlus IMF-iga ei olnud õige, siis ma siiski ei ole teiega nõus äh, tihtipeale kasutatakse vahetuskurssi üheks, ähm, ühe instrumendina, seda muidugi euroalas ei ole võimalik teha, kuid äh, mida me oleme näinud euroalas äh, viimase nelja aasta jooksul, et me kasutame samaväärseid äh, instrumente samu-, saavutamaks samaväärseid tulemusi riikides nagu Kreeka, Portugal, Iirimaa, Hispaania, enne seda ka Lätis, mis, mille valuuta oli seotud euroga. et nad äh, vähendasid äh, äh, näiteks riigiteenistujate palku, tegemist oli siis sellise sisemise devalveerimisega. see toimib praegu ka Kreekas, Portugalis ja Iirimaal. konkurentsivõime paraneb selle tõttu samamoodi nagu siis, kui oleks tegemist meil vahetuskursi reguleerimisega. see et IMF pöördub keskpankadele, muudab nende elu tegelikult keerukamaks, sest meil on tegemist siin äh, turgudega. vabandust, Wolf, aga sinu esimene küsimus oli liialt äh, pikk ja loodan, et see ei saa teistele eeskujuks. nüüd äh, ECR-i nimel. Vicky Ford, palun. siin on terve rida keerukaid küsimusi ja mm, kui ma õigesti aru sain, ESM, kõneleja mikrofon kadus ESM ei saaks olla kaitsemeetmeks e, ühtsele kriisilahendusmehhanismile, kuid seitsmeteistkümne liikmes e, riigi nõusolekuga on võimalik otsest rekapitaliseerimist pankadele siiski e, pakkuda, arvestades või kinni pidades siis riigiabi reeglitest. nüüd küsimus, kui liiguksite edasi järgmisse staadiumisse ja et oleks võimalik aluslepingut muuta ja siis äh, saaks ühtse kriisilahendusmehhanismi äh, paika panna, kuidas äh, on võimalik siis kohelda riiki, kes ei olnud üks nendest seitsmeteistkümnest riigist, aga osaleb SRM-is. Need riigid, kes SRM-is kavatsevad osaleda, aga ei ole Eurotsooni liikmesriigid. Yes um,, it's a very important jah, see on tähtis küsimus, aga seda ei ole veel ametlikel koosolekutel arutatud, see kerkib äh, ikka ja jälle nüüd viimasel ajal esile Ecofinil äh, Vilniuses äh, kümme päeva tagasi arutati seda, aga väga raske oleks saavutada aluslepingu muudatust, kui ESM-i tõepoolest kasutatakse kaitsemeetmena kriisilahendusmehhanismile, nii et äh, ei ole veel piisavalt kaalutud äh, ka seda, kuidas äh, siis kohelda neid riike, kes ei ole euroala liikmed. peab leidma mingi lahenduse või ma eile, ma rääkisin ennem võrdlusest USA-ga, et mingisugune kaitsemeede peab olema kindlasti on siin äh, teatud järelevalvefunktsioon olemas, äh, samuti SRM-i kaitsemeetmete küsimus, nii et see on väga keerukas äh, teema, mida ei ole veel lõpuni käsitletud siiani ja kindlasti on tegemist kiireloomulise küsimusega. Vicky, did you want to come back for? Vicky, kas soovid esitada lisaküsimust? Very difficult issue Ehm, mul on hea meel, et me nõustume selles, et tegemist on keeruka küsimusega. Right. ja mõned asjad tõepoolest on keerulised. nüüd äh, roheliste nimel Sven Kiigolt, palun. Ehm, härra Reegling, suur tänu, et meile külla tulite ja suur tänu, et vastasite meile kirjalikele küsimustele. ja see aitab äh, luua ka usaldust, me näeme, et äh, valimistulemused erinevates Euroopa riikides ja äsja ka Saksamaal näitavad, et, et näiteks Saksamaal oleks väga napilt parlamenti jõudnud Euroopa vastane partei, see oli tõesti väga napilt, et nad sinna ei, ei saanud ja sarnaseid arenguid on ka teistes liikmesriikides. ja see näitab, et paljudel kodanikel ei ole küsimusi mitte ainult nende sotsiaalse olukorra kohta, vaid see on ka demokraatia küsimus, et kas, kas otsuseid teeb parlament või tehakse neid suletud uste taga äh,. nii et neid on raske kontrollida. nüüd teiseks, härra Rompuy ütles, et äh, ESM on rangelt parlamendi kontrolli all ja seejärel kirjavahetus kahekümne seitsmendal juunil kirjutasite teie, et äh, parlamendi äh, kontroll ei tohiks äh, panna ESM-ile liigset koormust. ja täna ütlesite ka, et kõik need suhted peaksid olema ad hoc ja mitte ametlikud ja mul on väga kahju äh, selle üle, sest ähm, EF, EFSF-i puhul vähemasti viidati veebilehel äh, parlamendi funktsioonile, ESM-i puhul sellist viidet ei ole ja sellepärast äh, küsiksin, et kuidas on parlamendi kontrolli õiguste, järelevalve õigustega, päringute esitamise õigusega ja teine küsimus, et kas äh, te annaksite Euroopa Parlamendile jälgimisõigused ESM-i organites ja äh, kas te oleksite valmis meile ka kirjalikult andma infot küsimuste kohta, mis on olulised meie valijatele, et äh, me teaksime, kas oli ka tõeline sisuline arutelu ESM-i organites, mis puudutab parlamentaarset kontrolli. minu meelest see, et tegemist on valitsustevahelise äh, äh, koostööga, ei tähenda minu meelest, et parlamendil ei peaks olema äh, järelevalvevõimalust, nii et ootan väga teie vastust um,. I think the legal situation is quite clear I tähendab, see juriidiline olukord on vägagi selge, püüdsin sellest üle anda, ülevaate anda ka oma avasõnavõtus äh, ESM ei ole Euroopa Liidu institutsioon, seda me nägime väga selgelt, kui ehitasime üles ESM-i. ja ma mõtlesin, kes peaks auditeerima ESM-i, pidasin nõu e, kontrollikoja juhiga ja küsisin, kas e, nemad võiks auditeerida, ta oli huvitatud sellest, kuid e, nende juristid nentisid, see ei ole võimalik, seetõttu me pidime leidma teistsuguse lahenduse. ja see tuleneb sellest, et me ei ole aluslepingu osa ja, ja e, sellised e, õigused Euroopa, Euroopa Parlamendi õigust ei ole ka juriidiliselt kuskil niimoodi kivisse raiutud, kuid e, olen kindel, et kui te saadate kirjalikke küsimusi, siis me kindlasti teeme endast kõik selleks, et neile vastata. me esitame ka oma aastaaruande ja auditi aruande parlamendile. nii et äh, sellisel äh, mitteametlikul ad hoc viisil on see kõik vägagi võimalik, kuid äh, ametlikul viisil peaks siis nõu pidama just eurorühmaga ja selle eesistuja härra Taiseplumiga et seetõttu ma ei oskagi rohkem äh, kommenteerida, kui andsin lihtsalt ülevaate juriidilisest äh, olukorrast praegu. kas te olete valmis ka veebilehel äh, seda niimoodi välja tooma, kirjeldama? ja teiseks, kas selles, seda küsimust on arutatud ka teie organitega, mis tuli arutelus välja? jah, meie veebileht on väga põhjalik ja ei ole mitte mingit probleemi, et, et see veel lisada, see viide meie mitteametlikule suhtele. jah, veebilehel on ka kirjas, et olen täna siin. ja seal on ka link äh, sellele striimile, et inimesed saavad jälgida meid äh, praegu selle, selle veebilehe kaudu kas seda küsimust on arutatud, ei ole paraku. tegemist on üldiselt juhatuse koosolekul, nii et seda küsimust ei ole seal arutatud, aga ma arvan, et kõik kõik osalised on väga teadlikud sellest küsimusest, olen seda arutanud härra Taisselbloomiga. nii et ta on teadlik neist küsimustest, aga meil ei ole olnud arutelu selle üle, kuivõrd peaksin mina vastama küsimustele äh, ja kuivõrd äh, härra Taiselbaum, aga ma arvan, et kõik on teadlikud, tegemist on mitteametliku ad hoc suhtega. aitäh, te olete äh, esitanud ka kirjalikud vastused meie küsimustele, mis me saatsime teile enne tänast äh, kohtumist ja see on ka siis liikmetele edas-, need vastused on liikmetele edastatud. tundub, et kuue nimel keegi küsimust ei soovi esitada, Jürgen on kuhugi pidama jäänud. nüüd äh, proua ähm, Wertmann Kool äh, Rahvapartei nimel yes,. aitäh, härra Reegling, nende märkuste eest, äh, mis puudutavad äh, ESM-i kasutamist ka krediidi vahendina kriisi lahendusmehhanismi kontekstis äh, Äh, nagu te ütlesite, praeguses aluslepingus ei ole see võimalik, kas see tähendab siis seda, et juriidiliselt ei ole võimalik äh, siis selle ühtse kriisilahendusmehhanismi alusel ESM-i äh, kaasata ja teiseks ESM kui kaitsemeede järgneval aastal, arvestades äh, varade kvaliteedi hindamist ja seda, mis juhtub pärast, et nagu te ütlesite, on see siis tõepoolest äh, selline viimase võimaluse äh, rahastaja ja loodame, et seda ei juhtu, kuid ähm, tegelikult see ulatus äh, on palju kitsam, kuna fond on enam suunatud kriisilahendusele kui rekapitaliseerimisele ja seetõttu on väga tähtis äh, et oleks siis päästeplaani hierarhia väga selgelt ähm, paika pandud. SRM-i puhul äh, me räägime esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist, äh, see täht-, tähtaeg on paika pandud, kuidas need erinevad ähm, rakendustähtajad omavahel suhestuvad, kas see ei tekita mitte segadust? Uh Teie esimene küsimus äh, ma ei saa öelda, mida te peaksite enda eh, resolutsioonidesse eh, sisse kirjutama või mitte, kuid te peaksite kindlasti olema vägagi teadlikud eh, juriidilistest ja poliitilistest takistusest teatud ideedele, mida arutatakse ja selle ma püüdsin küll selgelt välja tuua, et mingeid illusioone ei oleks. nüüd tõepoolest võib tekkida segadust turgudel nende erinevate tähtaegadega. ja see segadus on, seda segadust on ka juba tekitatud ESM-i puhul meie öö, äh, otsese pankade kapi-, rekapitaliseerimise instrumendi öö, äh, puhul on väga tähtis, et siis riigiabi öö, äh, puhul oleks võimalik siis isegi ennem seda heakskiitmist äh, vahendeid kasutada, kuid äh, tõepoolest on tekkinud segadust nende erinevate kuupäevadega. kas, äh, kui me oleme kaasseadusandjana kaasatud sellesse protsessi, kas teil on selle rakenduskuupäeva osas mingeid ettepanekuid, soovitusi meile? muutke see nii lihtsaks kui võimalik, nii et see on selline üldine nõuanne, ma tean, et siin on erinevaid takistusi, erinevad äh, seisukohad liikmesriikides ja kindlasti ei ole lihtne seda kõike kokku panna, aga kui ei ole võimalik seda segadust vähendada, siis vähemalt peab seda hästi turgudele selgitama, neid tagamaid. nii et me siis püüame neid äh, kuupäevi lähendada niipea kui võimalik, vähemalt see oleks minu järeldus pärast teie märkusi. ja see on ka meie järeldus, Pablo. on senor eh, Erlin, aitäh. mul on eh, hea meel teid täna siin näha, härra Regling. ja kui me räägime otse, otsesest rekapitaliseerimisest, eh, te ütlesite, et ESM-i kasutatakse siis äh, viimase võimaluse rahastusallikana. aga otsene rekapitaliseerimine ESM-i poolt äh, kasutab kolm korda enam kapitali kui äh, riigi päästeplaani kasutamine. see on äh, seotud ka nende juhistega, mis te rekapitaliseerimise kohta avaldasite, kust see arv täpselt äh, pärineb, see kolm korda äh, suurem kapitalinõue, kui kasutatakse siis sellist rekapitaliseerimist, selle asemel, et riik ise kapit-, rekapitaliseeriks But...? aitäh! see on info, mida me oleme kogunud äh, oma mitteametlikest kontaktidest reitinguagentuuridega. ESM-i puhul oleme me alati püüdnud saavutada kõige kõrgemat reitingut. Ehm, sedasama on alati püüdnud saavutada ka EFSF-i puhul. nii et eh, siis eh, A3 plussi või siis äh, kolme A või siis äh, kahe A puhul, kaks A plussi puhul on see, need näitajad endiselt väga head. nii et äh, on väga tähtis, et oleks tegemist siis hea reitinguga ning reitinguagentuuride esindajad leiavad, et panga kapital on riskantsem kui see, et antakse makromajandus ümberkordamise laene riikidele ja siis selline pöidlareegel ongi see, rusikareegel on see, et et kolm korda kallim on äh, selline otse refinantseerimine kui laenu andmine liikmesriikidele. ja see on ka üheks äh, põhjuseks, äh, miks on seotud ka see kuuekümne miljardi euro piirang, et need kuuskümmend miljardit äh, võtaksid äh, siis ära sada kaheksakümmend miljardit äh, laenuvõimekusest ja kui me tahame siiski oma tulemoona äh, säilitada ESM-i esmase ülesande täitmiseks, siis peab teatud piirang selle summa osas peale olema, mis läheks siis otse, pankade otse rekapitaliseerimisele. nii et äh, selle arvutuse aluseks on siis meie mitteametlikud kontaktid reiting, reitinguagentuuridega Right, uh, thank you very much uh.... aitäh. järgmine kõneleja on sotsiaaldemokraadi nimel. Äh, del papel de, de, del par-. Sanchez Pesedo, aitäh. kui äh, räägime nende abiprogrammide kestvusest, äh, Te ütlesite, et ESM ei ole Euroopa Liidu institutsioon. see ei ole Euroopa Liidu institutsioon, kuid siiski on tegemist Euroopa institutsiooniga, mis peaks Eurotsooni stabiilsust tagama. ja seetõttu on parlamendil ka vastutus äh, seda teemat jälgida, tagamaks, et äh, majanduspoliitika liiguks ühise äh, huvi, ühistes huvides teiseks, kui räägime äh, teatud äh, kaitsemeetmetest, äh, siis kindlasti on need vajalikud riikidele, mis, millel on probleeme stabiilsusega või siis finantsprobleemid. nüüd otse rekapitaliseerimine, seda võib teostada sellega, et muuta artiklit üheksateist ja meil oleks vaja aluslepingu muudatust selleks, et meil oleks fond, mis, mida finantsasutused rahastaksid. ma ei näe mingit probleemi, miks nad ei saaks krediiti anda ka eh, finantsasutustele Hispaanial on praegune praegu,, kehtib praegu vastastikuse mõistmise memorandum, see veel kaks aastat. kas see ähm, siis ka-, kaotab kehtivuse automaatselt või kuidas selle uuendamine ja kelle palvel peaks toimuma? olen teiega täiesti nõus, et ESM on Euroopa institutsioon, aga ta ei ole juriidiliselt Euroopa Liidu institutsioon. ja sellel on ka teatud äh, tagajärjed meie suhetele. Te küsisite, kas äh, see kaitsemeetme roll, äh, kas seda on võimalik osutada, seda on võimalik otsustada muudatusega artiklisse üheksateist aluslepingus. meie juristid on leidnud, et see ei ole võimalik, kuna see artikkel on liialt kauge SEM-i tegevusele või liialt äh, vähe seotud. see arutelu sai äh, alguse hiljuti, ei ole veel eriti kaugele arenenud, nii et äh, teised juristid võivad leida teistmoodi, kuid praegu on olukord meie poolt selline. nüüd küsimus, mis puudutab Hispaaniat. nüüd sada miljardit eurot Äh, Hispaania pankade restruktureerimiseks äh, tõepoolest äh, selle aasta lõpuks ähm, on see lõppemas. nelikümmend viis miljardit eurot on Hispaania poolt kasutatud ja Hispaania on avalikult teatanud, et nad ei soovi ne, lisaks nendele neljakümne ühele miljardile eurole vahendeid kasutada ja siis pärast aasta lõppu see ähm, programm automaatselt lõpeb ja ma arvan, et ei tule taotlust seda programmi laiendada enne aasta lõppu. Antolin, kas soovid lisaküsimust esitada? For the SMD, Peter Simon. härra Siimann, palun järgmisena. Reegling, me haben. suur tänu, härra Reegling. kui me või varasematest aruteludes ESM-i Äh, üle mainisime, et kõige parem meelega me, äh, me käsitleksime seda kui Euroopa Liidu institutsiooni ja täna kuulsime ka, et äh, mis on selle, selle tagajärjed, et see ei ole Euroopa institutsioon. see muidugi ei ole rahuldav, kui me räägime siin kriisilahendusasutuses, siis tekivad jällegi samad küsimused me rääkisime volikogu Baniega äh, selle kohta, et äh, kellele mis ülesanded on ja kui ja siin tuli ka idee temalt selline, et võiks mõelda ka pankade kriisilahendust äh, võiks tulevikus, sellega võiks tegeleda ESM. ehk siis äh, kriisilahenduse ESM-i funktsioonid viia kokku, see muidugi tähendab, et on vaja äh, viia sisse muudatused aluslepingutesse ja ka ESM-i ülesehitusse. ma tean, et muidugi te ei saa täna siin äh, teha mingeid väljaütlemisi, mis mis, ähm, mis ei ole nii-öelda heaks kiidetud, aga nüüd teie enda seisukohast, kas te arvate, et ESM-i volituste laiendamine, kas, kas siin oleks mõeldav volinik Barnier lahendus, sest ma pean ütlema, et mul mulle seda ei, päris meeldib. ma ei äh, teadnud, et härra Barniel selline isiklik seisukoht on selles küsimuses, see on väga huvitav, aga ma olen kuulnud äh, samasugust mõtet ka mujalt. mina isiklikult arvan, et äh, ma ei näe mitte mingisugust äh, põhjust, miks see peaks stabiilsusmehhanism selle üle võtma, sellepärast et praegu me keskendame finantseerimisoperatsioonidele, Rahvusvahelise Valuutafondi sarnastele operatsioonidele ja ausalt öeldes on meil käed tööd täis ja äh, pankade otserekapitaliseerimise vahend on juba midagi muud ja selleks me peaksime siis lisapersonali äh, Äh, palkama selleks, et pankade restruktureerimise osas ka järelevalvet korraldada ja äh, see kriisilahenduse kord on ka hoopis midagi muud, nii et selles mõttes sünergiat ei ole. ja teie, kui te palute mult isiklikku seisukohta pikemas perspektiivis, siis nagu ma ütlesin varem, ma arvan, et ähm, äh, stabiilsusmehhanism integreeritakse aluslepingutes, et meist saab eraldi institutsioon, selleks läheb ilmselt umbes kümnend, aga nii arvan mina ja et meil on pankade kriisilahendus korraks vaja eraldiseisvat asutust, mis siis pikemas perspektiivis hakkaks siis täiendama erinevaid pankade järelevalveasutusi. nagu Keskpank äh, on alati öelnud, nad selle rolli ülevõtmisest vaimustuses ei ole, nad oleks äh, pigem äh, rahul sellega, kui Euroopa tasandil oleks eraldiseisev amet selle jaoks lühiajalises perspektiivis, nad saavad aru, et see ei ole võimalik ja võtsid selle ülesande enda kätte kanda praegu, aga pikemas perspektiivis peaksid olema eraldiseisvad Euroopa institutsioonid selle jaoks. seda eelistaksin selgelt ka mina ja loomulikult see jätab alati selle küsimuse, et kuidas me jõuame sinna eesmärgini ja sellepärast tulebki siis see ühtne järelevalvemehhanism sisse ja meie kanname selle operatiivset rolli, aga praegu me tegelikult neid lisaülesandeid äh, praegusel kujul ei saaks üle võtta no mis puudutab punktist A punkti B jõudmist, siis äh, iirlaste vastus, et noh, sellisel juhul ei tohi siit alustada, on üsna sobiv vastus. meil on üsna palju kolleege, kes äh, on ko teistes komisjonides äh, hõivatud ja seega saavad paljud kolleegid lisaküsimuseks ilmselt pärast lõpus aega. Elisa kindlasti saab, aga nüüd siis Theodoros kõigepealt. suur tänu ma tahaksin keskenduda Kreeka küsimusele. Kuulda on, et äh, areng on väga positiivne olnud äh, ja tööjõu ühikukulud äh, on langenud, aga alles paar päeva tagasi üks suurimaid ettevõtteid tõi oma peakontori Kreekast üle Belgiasse. see on ettevõte, mis annab üksinda viiskümmend protsenti Kreeka ekspordimahtudest ja kui nende käest selle kohta küsiti, siis nad ütlesid, et finantseerimiskulud Kreekas on võimatud, need on neli protsenti kõrgemad kui äh, Saksamaal, kui me vaatame intressimäärasid. ja seega on küsimus ja veel, tegelikult on Kreeka ekspordid eh, esimesel poolaastal sellel aastal välja arvatud nafta eksport eh, vähenenud, sellepärast et erasektoris on finantseerimisega probleeme. aastal kaks tuhat kaksteist olid eh, valitsuse üldkulud viiskümmend protsenti SKT-st, seda finantseeriti osaliselt sotsiaalmeha-, vabandust, stabiilsusmehhanismist ja ühesõnaga teiste inimeste taskust aga samas äh, Kreeka erasektor äh, ägab intressimäärade vähe äh, all ja see on väga-väga tõsine probleem, neid probleeme on ka teisi, aga, aga see väga tõsine probleem ei saa ju euro, euroalas ettevõtet hoia vee peal, kui intressimäär on kümme protsenti. kuidas seda siis lühikeses ähm, perspektiivis muuta, üks koma neli miljonit inimest on tööta ehk kakskümmend kaheksa protsenti äh, tööealisest elanikkonnast, kuidas nad saavad sellises olukorras, kus intressimäärad on kümne protsendi peal, leida üldse töökohta erasektoris? ma üritan oma, ma üritasin äh, oma avasõnastuses äh, olla väga ettevaatlik, rääkides Äh, edasiminekust, ähm, finantsturud äh, äh, suhtuvad loomulikult teistmoodi nendesse paranemismärkidesse kui tavalised inimesed, seal on väga suur ajavahe, et millal see paranemine ka rahva seas on tunda. kõigepealt tuleb struktuursed reformid läbi viia, enne kui rahvas hakkab tundma, et asjad paranevad, see on väga kahetsusväärne, aga niimoodi on äh, Äh, ajalugu viimase kahesaja aasta jooksul üle terve maailma näidanud, et selline ajavahe on, see on valulik muidugi ja Kreeka jaoks eriti äh, valus, sellepärast et stardipositsioon Kreeka jaoks oli palju kehvem kui teiste riikide jaoks, kes on äh, stabiilsusvahendist laenanud või stabiilsusmehhanismist laenanud, nendel oli palju-palju kehvem stardipositsioon ja seega on kohanemine aeganõudvam ja valulikum esialgsed indikaatorid tõesti on paranenud oluliselt, konkurentsivõime on paranenud, hinnad äh, on vaikselt hakanud langema, küll mitte piisavalt, äh, kuid ka siin me näeme ajavahet, sest majanduse paindlikkus ei ole praegu veel nii äh, hea kui näiteks Iirimaal ja seega see, et tööjõuühiku kulud on langenud, ei ole veel hakanud mõju omama hindadele, aga hinnad on hakanud langema Äh, eelarve konsolideerimine on olnud väga tugev, ähm, äh, me oleme näinud eelarve kohandamist peaaegu kolme protsendi võrra esimeses kvartalis kaks tuhat kaksteist ja see loomulikult äh, ongi see kõige valusam hoop, maksud tõusevad, palgad langevad aga eelarve on hakanud konsolideerima ja eks see saabki olema valilik, valulik ja peab olema, sellepärast et kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa ähm, oli olukord äh, vastupidine ja see viiski probleemine, probleemini. finantseerimiskulud riigis on tõesti kõrged, sest et äh, ei ole praegu veel taastatud usaldusväärsust erasektori finantseerimise vastu. loodetavasti äh, Kreeka valitsus vastavalt programmile maksab äh, tagasi praegu siseriiklikke võlgu, sellepärast et äh, nende võlgade tagasimaksmisest saavad väga paljud ettevõtted endale äh, operatiivkapitali ja saavad selle alusel võtta laene. aga Kreeka tõesti on väga raske probleem, teises kvartalis me nägime teatavat olukorra stabiliseerumist, see on positiivne, aga see ei tähenda seda, et tavaline inimene sellest äh, Äh, mingit kasu oleks saanud, aga selline stabiliseerumine ei oleks olnud võimalik enne äh, ilma finantsstabiilsusvahendita äh, ja ilma rahvusvahelise valuutafondita. kui seda raha ei oleks olnud, siis oleks tulnud tegutseda palju karmimalt. praegu need laenud, see toetus, mis antakse, andis Kreekale väga palju aega kohanemiseks, reformide läbiviimiseks aga minu tegelik küsimus oli, et miks me näeme riigisektori ja erasektori vahel nii suurt lõhet Kreekas, sellepärast et praegu kõik äh, töötud, üheksakümmend üheksa protsenti inimestest, kes jäi tööta, jäi tööta erasektoris, miks on selline äh, ebatasasus ja tegelikult erasektor on see, kes me sellest probleemist välja tooks, aga hoope saavad kõige rohkem just nimelt nemad väga paljud reformid, mida seirab Troika kohanemisprogrammid, viivad äh, selleni, et lõpuks on äh, erasektoril rohkem ruumi tegutseda, riigisektor praegu äh, kuivab kokku ja loodetavasti luuakse siis selle programmiga ka töökohti ja antakse kasvuruumi. Te täiesti õigesti äh, Äh, kirjeldasite probleeme, aga minu meelest on äh, julgustav see, et OSCD oma iga-aastases reformide analüüsis kõikide liikmesriikide kohta, see puudutab absoluutselt kõiki tööstusriike, Mehhiko ja Jaapan ja mis iganes, Kreeka on selle nimekirja äh, Äh, tipus, et Kreekas viiakse praegu äh, läbi rohkem reforme kui kusagil mujal OECD liikmesriikides. see on kõik väga julgustav, sellepärast et see aitab, annab lootust sellele, et edasiminek äh, on tulemas, aga kõigepealt struktuurireformid ja ees, eelarve kohandamine on valus rahvale ja kuivõrd olukord oli raske, ega see ei olnud ainult raske, see olukord oli ikka väga kehv neli aastat tagasi äh, tähendab seda, et see tee paranemise suunas on pikk. aga OSCD näitab seda, et need reformid lähevad hästi. mul on väga kahju, et härra Klints äh, äh siin on äh, saalist lahkunud, me Vilniuses sellest rääkisime, ta nimelt kõhkleb, et kas üldse reforme läbi viiakse, mina arvan, et viiakse küll, see on julgustav ja loodetavasti Kreeka rahvas on piisavalt äh, kannatlik ja ootab ära need head äh, arengud. Elisale nüüd uuesti sõna suur tänu. ma tuleksin korraks tuleksin korra tagasi selle tingimuslikkuse juurde. nimelt pankade rekapitaliseerimisele seatavad äh, tingimused. ma saan aru teie vastusest, äh, ilmselt äh, üsna palju on tulemas, tulemas kohustustest vabastamist, restruktureerimist ja siis järgneb sellele rekapitaliseerimine. aga kas ei ole praegusega see moment, kus äh, peaks see mm, fond sekkuma, mida ütles Anton Sanchez Presedo, tal on täiesti õigesti, et mis siis saab, kui ei saa rahastada seda fondi, selleks on vaja ju ometigi aluslepingu muudatust. kuid millal sekkub äh, stabiilsusmehhanism rekapitaliseerimise eesmärkidel? kriisilahenduskorrast erinevalt, kriisilahenduskorra fondiga koos või samade tingimuste alusel. ma praegu ei saa aru, millal mobiliseeritakse ESM ja kuidas see on seotud kriisilahendusfondiga. ja nüüd teine küsimus. kui luuaks, kui on nüüd valmis see ühtne järelevalvemehhanism, siis mina alguses sain aru, et see annab ESM-ile võimaluse sekkuda ilma liikmesriikide tagatiseta, ehk siis nende liikmesriikide tagatisteta, kus äh, on äh, selle panga peadirekt-, äh, peakontor. aga kui ma oma küsimuse teie käest küsisin, siis ma sain teie vastusest aru justkui nii, et valitsused peavad jätkuvalt tagatisi andma sellele laenule, nii et kas te võiksite seda selgitada, suur tänu. jah, teie esimene punkt ega me ei tea veel kõiki detaile ja sellepärast ongi euroala rahandusministrid otsustanud mitte öö, pankade otse rekapitaliseerimise vahendi öö, detaile paika panna suunisesse, enne kui kriisilahenduse kord on selge, sellepärast et me ei taha hakata ennetama siin midagi, kui mõlemad on valmis, siis vaatame. on teatavaid tõendeid selle kohta, et liikmesriigid peavad sekkuma pankade maksejõuliseks muumise, muutmisel ja seega meie maksejõuetustesse pankadesse ei investeeriks seega neli ja pool protsenti kapitalivõla suhe peaks olema paigas, enne kui ESM saab rekapitaliseerimisega tegeleda. see on siis see miinimum äh, regulatiivne äh, vahe nii et äh, siin me näeme juba ette äh, peamist äh, tööjaotust, aga nagu ma ütlesin, selle ettepaneku detailid ähm, on veel arutamisel, me ei taha siin hakata konkureerima erinevate institutsioonide vahel, sest lõpuks on ju tegemist avaliku rahaga, aga see on küsimus, mis järgnevatel kuudel tuleb lahendada. aga teie teine mõte nüüd, see pankade otsekapitaliseerimise vahend, kui see tõesti avaneb, siis sellele liikmesriigi tagatist ei ole kui seda otserekapitaliseerimise vahendit kasutatakse viimase valikuvariandina, siis see läheb otse sinna panka ja pa-, see liikmesriik, kus on panga peakontor, ei pea seda kuidagi garanteerima, seda laenu. sellepärast, et selle taga ongi see mõte, et äh, tuleb riigid ja pangad lahku lüüa ja seega ei oleks ju mõistlik, kui äh, liikmesriik peaks andma nüüd siiski garantii proua Ferreira. minu teine küsimus puudutab äh, tegelikult stress, äh, vabandust, surve alla sattunud äh, riike. ma olen võib-olla natukene pessimistlikum kui teie, kuigi teie optimism tegi mulle suurt rõõmu. aga kas te kinnitaksite veel kord seda, mis te ütlesite, et Portugalis ei ole enam vaja teist abipaketti ja et Portugal võiks jätkata nii, nagu läks, nagu on teinud Iirimaa ja läbi rääkida siis mingisuguse ülemineku kokkuleppe osas. ja teine osa. Teie nõudmised ja töömeetod võrreldes Troikaga ja teie suhted Troikaga, kas te Troikaga arutate seda, et kas nende soovitusi oleks võimalik parandada, miks mõned soovitused ei ole toonud neid tulemusi, mida sooviti? nii et äh, kuidas äh, te selles kontekstis Troikaga koostööd teete? suur tänu, loodetavasti see, mida teie nimetate optimismiks, on tegelikult realism. Äh, proua Ferreira ütleb, et ta loodab ka ja ma loodan, et see tõesti ka realiseerub ja kui me vaatame praegu esimesi indikaatoreid, siis tõesti Portugalis ka näeme me äh, paranemise märke, aga see ei ole protsessi lõpp, äh, kriis ei ole läbi, inimesed jällegi ei tunne paranemist, aga riik küll ja nagu te teate, üsna hiljuti veel oli jooksev konto defitsiidiga tohutu probleem, suur paanika vallandus, aga nüüd see on kõik rahunenud ähm, väliseksport äh, on suurenenud. väga raske on praegu öelda, mis saab edasi, liiga vara on öelda teise abipaketi kohta midagi. kõik sõltub sellest, mis saab Portugalis sees, aga mis toimub ka mujal, kui äh, Portugali naaberriigidel läheb väga hästi ja maailmakaubandus äh, pöördub jälle tõusule, siis äh, äh, on asi muidugi parem ma saan Portugali valitsust ainult julgustada siinkohal reformidega jät-, jätkata, aga see on natukene nende kontrolli alt väljas, kuidas see asi kõik hakkab välja nägema. keegi ei saa praegu täpselt öelda, mis järgmisel aastal toimuma hakkab, see ei ole tõsiseltvõetav, kui keegi midagi sellist praegu ütles, aga kui on vajalik, siis lisafonde võib saata. nüüd meie suhted Troikaga. Te teate, et Troika vastutab äh, riikidega tingimuslikkuse äh, alaste läbirääkimiste eest ähm, meie selle eest ei vastuta. meie oleme Troika missiooni liikmed küll, kuivõrd me peame neile ütlema, et kas meil on neid vahendeid või ei ole, mida on vaja ja et, et millistes äh, juppidesse antakse, aga detaile me selles osas ei tea, meil ei ole mitte mingisugust rolli äh, Äh, kohandamisprogrammide käigu üle ja et millised struktuursed reformid on olulisemad kui teised. meil on teinekord oma seisukohad, eriti pangandusküsimustes, sest et äh, selles osas on meil rohkem äh, ekspertteadmisi, aga tingimuslikkus on siiski Troika ainupädevuses. suur tänu, no nüüd on meil õnneks piisavalt inimesi nimekirjas, et aeg täis rääkida, rohkem ei ole vaja, seega küsimusi mina ise, Sven ja Anni saavad küsimuse küsida minu küsimus teile, kiire küsimus, te ütlesite äh, sissejuhatuses, et näiteks Iirimaa on saanud äh, tagasi juurdepääsu võlakirjade turule neljaprotsendilise intressimääraga ja et see on mõistlik. kas see tähendab seda, et äh, Iirimaal on see siis nüüd praegu võlakirjade turul ju odavam tegutseda kui äh, see, mis läheb neile maksma finantsstabiilsusvahendist saadud laen ja ESM-i äh, vahendid. nii et äh, kas siin on ikkagi mingisugune karistatav element sees või, või mis te arvate? ma ju arvasin, et nad said need, äh, et seda karistuselementi enam ei olnud ja et nad saaks, said äh, seda toetust ilma lisakuludeta. jah, täpselt nii see oli. kui Euroopa finantsstabiilsusvahend loodi kolm aastat tagasi, siis esialgu lisati sinna üks preemium selleks, et äh, julgustada mitte kasutama EFSF-i, aga sellest loobuti üsna kiiresti, sellepärast et euroala sai aru, et võlgade äh, jätkusuutlikkus oli tõsine probleem ja et äh, mida väiksemad olid intressimäärad, seda kiiremini oli võimalik stabiilsus saavutada. nii et äh, see, millist teenustasu me võtame riikidelt, sõltub sellest, millised olid meie halduskulud selle laenu administreerimisega, aga see sõltub äh, Äh, riigist riigist, sellepärast, riigist riiki, sellepärast et ähm, see sõltub otseselt sellest, milliste intressimääradega meil on õnnestunud turgudelt vahendeid mobiliseerida. mõned äh, näiteks lühikesed võlakirjad, mis me oleme ostnud, lühiajalised võlakirjad, need me oleme saanud isegi negatiivse intressimääraga, pikaajalised äh, Äh, võlakirjad aga hoopis teine lugu, see on praegu kuskil poolteist protsenti, see kõigub päevast päeva, kui intressimäärad maailma tasandil tõusevad, tõusevad äh, ka nende võlakirjade määrad, aga üldiselt on äh, praegu finantseerimiskulud märksa väiksemad Iirimaa jaoks kui varem Äh, ka kümneaastaste riigi võlakirjade puhul äh, ja ka lühiajaliste võlakirjade puhul, nii et ma arvan, et meie pakkumine on väga soosiv Iirimaa jaoks, Kreeka ja Portugali jaoks veelgi äh, soosivam pakkumine muuseas isegi Rahvusvaheline Valuutafond võtab üle kolmeprotsendilist intressimäära. me oleme odavamad ja anname pikemaajalisemat võlakirju välja mulle meel-, mulle meenub, et me natuke ikka survestasime teid selleks, et sellise tulemuseni te jõuaksite. meile ei meeldinud see karistav element sugugi mitte. aga nüüd Sven. Äh. suur tänu, Sharon. mul on veel üks küsimus, härra Redling, mis puudutab äh, võlgade äh, vastuvõetuse mõistet või võlgade jätkusuutlikkuse mõistet. Kreeka ja ka teiste liikmesriikide puhul võib siin tõesti seda, siin tekkida küsimusi. Kiievis asuva ra, äh, rahvusvaheline majandusinstituut arvutab, et et kui tekib neljaprotsendiline majanduskasv, mis on küll üsna ebarealistlik, et ka siis ähm, oleks üle kümne protsendine ähm, esmane ülejääk ja üle viie protsendist ülejääki ei ole veel kunagi kuskil olnud. nii et siin on äh, küsimus, kas äh, võlgade jätkusuutlikkuse äh, mõistet ei ole siin seda põhimõtet rikutud ja mis sellest äh, järeldub, mis, mis puutub selle võlgade jätkusuutlikkuse põhimõtte kasutamist? kas see tähendab, et äh, pankroti edasilükkamine muutub keerulisemaks ja mida see tähendab äh, pankade jaoks sisuliselt, sest Kreekas ei ole väga võimalik veel rohkem ähm, kokku hoida, sellele räägitakse, aga veel on võimalik äh, sisse viia omandimaksud, nii et äh, riik siis äh, kasutaks, äh, kasutaks või maksustaks vara, mis on siis buumi ajal soetatud. The um, concept and how to manage and how to achieve that sustainability is indeed it's... kuidas äh, hallata võlgade jätkusuutlikkust, see on tõesti probleem intellektuaalselt rääkides äh, raske ja majandusmõttes ka raske, sellepärast et lihtsaid vastuseid ei ole. osaliselt on põhjuseks see, et ebakindlust on väga palju, te tõite ühe näite, et kas on tegemist kaheprotsendiline see tõusuga või neljaprotsendilise tõusuga, et kas sellel on mingisugust vahet me tegelikult ei tea, mis saavad olema järgneva kümnendi jooksul äh, kasvuprotsendid nendes riikides, meil on isegi järgmise või ülejärgmise aasta progno-, prognoosimisega raskusi, nii et kümnendi osas me tõesti oleme väga kõhkleval seisukohal. ma ei nimetaks äh, seda äh, pankroti edasilükkamiseks siin ei, siin ei äh, tohi asju segi ajada. Ähm, et siin on vahe, mis on võimalik, mida on vaja. et on vahe sellel, kas on võib või peab äh, nagu ma ütlesin, see on väga raske, aga äh, mitte kellelgi ei ole kindlasti selgus selles küsimuses. me oleme teinud oma stsenaariumid, nii nagu ka Rahvusvaheline Valuutafond äh, Ähm, võlgade arengu osas, aga on üks punkt, mis üsna tihti jääb kahe silma vahele äh, ka Kiilis majandusinstituudis. Äh, nimelt on väga suur vahe selles, et kas võlamäär on sada või sada viiskümmend protsenti SKT-st ja see on ju paljude riikide äh, eesmärk, et võlamäär ei tohiks olla üle saja kahekümne protsendi aastaks, saja kahekümne protsendi SKT-st aastaks kaks tuhat kakskümmend ja muidugi on suur vahe selles, et kuidas, milliste intressimääradega finantseeritakse seda võlga. see on ka meie jaoks väga oluline, on, on suur vahe selles, et kas Kreeka taoline riik peab äh, oma võlakoormat finantseerima äh, Äh, turu intressimääradel, mis praegu oleks umbes kaheksa protsenti, aga kujutame ette, et see tule, äh, langeb ajaga kuue protsendile või peab ta seda finantseerima pooleteise või kahe protsendi pealt, mida meie oleme pakkunud ja meie finantseerime kolmekümneks aastaks. Su-, vahe on suur loomulikult äh, on äh, võimalik teenindada märksamat, äh, märksa suuremat võlakoormat, kui intressimäär on niivõrd väike, Jaapan on seda selgelt näidanud, nii et põhimõtteliselt me loome Kreeka jaoks praegu Jaapani tingimusi. ja sellisel tasandil nii pika aja jooksul, see on ju palju pikem laen kui ükskõik milline teine IMF-i laen, on võimalik võlad selliseks tunded, et nad on jätkusuutlikud ja riik annab nad välja. aga see ei ole ainus õige metodoloogia, ma ei oska seda öelda, me ei tea keegi, kas Kreeka peab jõudma selleni, et aastal kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kakskümmend kaks on ähm, tal võla SKT, on äh, võlamäär sada kakskümmend protsenti SKT-st ja kui see on üle selle, siis järgneb sellele katastroof, me ei tea seda, ei ole mitte ühtegi metodoloogiat, mis seda oskaks prognoosida aga me peame keskenduma tingimustele, mis praegu aitab riike, kui nad laenavad Euroopa finantsstabiilsusvahendist või ESM-isse, seda sellepärast, et finantseerimiskulud on madalad, et need on antud väga pikaks ajaks välja, need laenud, ja et nad peaksid suutma selle aja jooksul need reformid läbi viia ja suutma jõuda aastaks siis kaks tuhat kakskümmend selleni, et võlad on äh, väljakantavad, Anni Põdimata jah, aitäh, ma tuleksin mõned pakilisemate äh, küsimuste juurde. esiteks äh, tahaksin rõhutada, et äh, meil on, me hindame väga ESM-i laenutingimusi Kreeka jaoks, aga ma tuleksin selle juurde, mida küsis kolleeg Skirakakis. Te, uuring näitas, millised on kõige olulisem probleemi praegu, küsimused Kreeka jaoks konkurentsivõime taastamine, see on täiesti õige. aga hetkel kodanikud ei näe veel edusamme, sest see võtab aega, struktuurireformid võtavad aega, et tuua eeliseid ja muidugi oli Kreeka lähtepositsioon ka väga keeruline, kuid sellest hoolimata küsimus ei ole selles, millal kodanikud hakkavad nägema, et olukord paraneb, vaid äh, küsimus on selles, et kuidas vältida olukorra halvenemist ja rahastamise puudumine erasektori jaoks on endiselt probleem ja see viib selleni, et äh, need üksikud suured ettevõtted, mis Kreekas on, lähevad Kreekast ära ja viivad oma peakorterid teistesse riikidesse. et ma arvan, et äh, kui me seda ei lahenda, siis, äh, siis äh, on oht, et olukord veelgi halveneb sest. sest nagu viisteist protsenti ekspordidest on siis selle rahastuse pealt ja me peame, me peame ekspordisektorit tugevdama, aga ettevõtetel ei ole kuidagi võimalik leida rahastust, nii et ähm, praegu on siis oht selles, et olukord halveneb veelgi võrreldes praegusega. see probleem, mida te kirjeldasite, on väga reaalne ja ma mõistan seda. Äh, on kaks väga olulist elementi Kreeka kohanemisprogrammis. esiteks restruktureerida ja rekapitaliseerida Kreeka pangad. me parajasti tegeleme sellega. ja see on ka üks äh, tingimusi äh, EFSF-ilt Kreeka äh, valitsusele viiskümmend miljardit eurot on siis jagatud Kreeka pankadele. ja suurem osa sellest Äh, rahast on kulutatud selle, et rekapitali-, kapitaliseerida nelja suurimat Kreeka panka sellisel viisil, et nad äh, suudavad täita oma rolli majanduses, nii et ma arvan, et see on väga oluline samm, et pöörduda tagasi või normaliseerida raha, rahastamis, finantseerimisolukorda Kreekas. ja teine oluline element on, et kogu kohandamisprogrammi raames äh, Kreeka valitsus äh, maksab tagasi võlgu ja see suur võlg on, on see, mis on takistanud majanduse arengut. et äh, ettevõtted ei saa laenu pankadelt ja see muudab äh, nende tegevuse väga keeruliseks. Äh, neid äh, tagasi, tagasi maksmata äh, laene on, on valitsus ka oluliselt kustutanud. ja see on ja see võlgumuse vähendamine on ka ettevõtteid oluliselt aidanud. nii et see peaks siis ka tõesti oluliselt parandama olukorda ettevõtete jaoks. suur tänu. sellest oli palju kasu ja me loodame väga, et näeme siin teid veel regulaarselt. saame oma kalendritesse märkida kohtumised teiega ja kohtumised ESM, ESM-il on väga oluline roll euroala stabiilsuses. suur tänu! ja kohtume taas pärastlõunal.